Äh, tahaksingi öelda, et olete saanud meie kohtumiste kalendri äh, selle aasta koosolekutega koos päevakorra projektiga. Te teate, et äh, ITRE komisjonis on esindatud kõik keeled selle keelelises profiilis Äh, meie komisjon on paberivaba, mis tähendab seda, et äh, me saame tagada dokumentidele juurdepääsu vaid veebipõhiselt. tahaksin tänada sekretariaati ja poliitikaosakonda selleks, et nad äh, tervituskausta kokku panid, mis teile eelmisel nädalal ka laiali jagati. minu arvates oli see väga huvitav ning ma kutsun teid kõiki sellega tutvuma see on ka erinevates keeltes äh, kättesaadav ja seda on võimalik äh, elektroonselt äh, ka ITRE veebilehelt enda arvutisse alla laadida. nagu te teate, siis on tänane koosolek nagu on tavaks saanud ka veebis ülekantav ja täna on meie keelerežiimis kakskümmend üks keelt. Teil on ka austades ka kümnenda juuli koosoleku protokoll ja kui keegi neid selle koosoleku lõpuks ei kommenteeri, on protokoll ka kinnitatud. järgmiseks punktiks meie päevakorras äh, on Euroopa Liidu äh, üldeelarve kahe tuhande kahekümnendal aastal kõik jaod äh, ja mm, nagu meil on juba kokku lepitud, siis äh, mina koostan seda arvamust. ja mina äh, peaksin nüüd omalt poolt teile mõne sõnaga seda arvamuse projekti ka tutvustama ja seda ma kohe ka teen komisjon äh, tuli välja kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve, esialgse eelarveprojektiga juuni alguses. seal oli ettepanek kulukohustuste signeeringute suurendamiseks rubriigis üks A, mis puudutab meie tegevusvaldkonda ning suurendus oli siis viis koma viis protsenti ja makseassigneeringud seitse koma viis protsenti. kuid mm, komisjon on ikkagi allpool ülemmäära rubriigi üks A puhul nelisada seitsekümmend neli koma kuus miljonit nimelt eh, on see vahe ja see tähendab seda, et komis jääb allapoole ülemmäära Äh, kümnendal juulil äh, komi-, vabandust, nõukogu äh, leppis kokku ning vähendati üks A puhul kulu, kohustuste assigneeringuid ähm, seitsesada nelikümmend seitse miljonit, mis tähendab seda, et nõukogu kärpis komisjoni ettepanekut veelgi. oma arvamuse projektis teen ma ettepaneku kasutada ühe, üks A rubriigi kogu äh, varu ja kasutada paindlikkuse instrumenti ning finantsmääruse uut sätet, mis võimaldab taaskasutada juba signeeritud kulusid teadusuuringute valdkonnas äh, paindlikkus on ette nähtud ainult teadusuuringute vallas ning minu ettepanek on kasutada just seda instrumenti. aga see ei tähenda seda, et kogu varu on võimalik äh, programmides ära kasutada, sellepärast et haridus, transport äh, ja muud poliitikad äh, kuuluvad ka siia rubriiki ja seetõttu me peame jõudma kompromissile erinevate poliitikavaldkondade vahel minu ettepanek on niimoodi edasi liikuda, sellepärast et aasta kaks tuhat kakskümmend on viimane aasta enne äh, järgmist äh, mitmeaastast finantsraamistikku ning äh, see on justkui üleminekuaasta järgmisele finantsraamistikule. ja me teame kogemusest ka seda, et äh, uue MFF programmi puhul on algus alati aeglane, see tähendab seda, et hästi oluline on kasutada ära kõik rahalised vahendid praeguse programmi praeguste programmide puhul nii suurel määral kui võimalik lisaks sellele on meil kaks olulist programmi, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja COSME, kus on liiga palju taotlusi. Need programmid saaksid ära kasutada rohkem vahendeid tegelikult. ma viitan siinkohal kärbetele, mida nõukogu on teinud Need kärped puudutavad esmajoones eh, teadusuuringute innovatsiooni ühtset strateegilist eh, raamistikku nelisada kakskümmend üheksa koma üheksa miljonit ja eh, sada üheksakümmend seitse miljonit puudutab Euroopa ühendamise rahatust, sada kuuskümmend üheksa sellest on suunatud transpordile ja kakskümmend kaheksa miljonit IKT-le EFSI äh, miinus äh, üheksakümmend miljonit äh, ning VKE-de ja ettevõtete konkurentsivõime ja COSME, seal vähendati kahekümne miljoni võrra vahendeid. ma tahaksin seda kõike rõhutada uute IT kolleegide jaoks, alati <laughs> lähevad asjad samamoodi eesistuja esindaja äh,, esindajad rääkisid ka, et teadusuuringud ja innovatsioon ja VKE-d on väga olulised, aga kui asi läheb raha eraldamisele, siis nõukogu nendele prioriteetidele kindlaks ei jää äh,, vaid hoopis vähendab neid äh, rahalisi vahendeid, mida komisjon on välja pakkunud. mina olen sisse viinud muudatusettepanekud selleks, et nõukogu poolt äh, tehtud vähendamised äh, kaotada Äh, edasi ähm,. oluline on see, et oleks piisavalt rahalisi vahendeid ja personali selleks, et tööd teha ja igal aastal muutub see probleem järjest akuutsemaks, meil on järjest rohkem poliitikaid, millega me peame tegelema, me peame rohkemat ära tegema ja me peame vajalikele institutsioonidele andma piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et nad saaksid eksperte palgata ja oma uusi ülesandeid täita. kui nüüd rääkida Atserist, siis see on siis Energiaagentuur, siis see on saanud alarahastust juba aastaid Eh, viimase ametiaja jooksul võeti vastu seadusandlus, millega anti sellele ametile veelgi rohkem ülesandeid ja seetõttu on minu arvates väga tähtis see, et eh, Atser saaks rohkem raha ja eh, personali selle eelarvemenetluse raames ma esitan ka erinevaid muudatusettepanekuid selleks, et eelarveridasid suurendada komisjoni, üle selle, mis komisjon on välja pakkunud selles vallas ja ITRE prioriteetsetes valdkondades, äh, näiteks Horisont programm ja energiaga seonduv. Äh, nii palju olen mina siin äh, nüüdseks ära teinud ja ootan põnevusega, millised on teiepoolsed muudatusettepanekud ning ma usun, et me suudame ITRE-s hea paketi osas kokku leppida selleks, et teadlaste ja kodanike huvisid kaitsta. muudatusettepanekute esitamiseks on kaks kuupäeva, kõigepealt homme, kahekümne neljas Mm, see puudutab eelarvelisi muudatusettepanekuid, need on siis rahalised ettepanekud ja teine tähtaeg on kolmas september, kui ma nüüd ei eksi, ütleb proua esinaine siiski viies september Äh, nii palju siis minu poolt ja olen valmis vastama teiepoolsetele küsimustele või äh, olen valmis ka kuulama ära teiepoolsed ettepanekud, kui teil neid peaks olema. kes soovib sõna, kõigepealt proua Spiraki, palun. suur aitäh, proua esinaine, mina tahaksin omalt poolt vaid öelda, et äh, Teie arvamuse projekt on väga põhjalik ja eh, ma tahaksin välja tuua siin mõned aspektid, mis on väga olulised. kõigepealt, eh, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend ja COSME mm, eh, programmide liigseid taotlusi, siis ma kiidan seda teie otsust, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on vaja suuremaid eelarveid ehm, oluline on mitte viivitada, sellega mitte liiga vähe raha anda, me peame toetama oma ülikoole, me peame toetama teadusasutusi no me peame toetama oma ettevõtteid äh, mis puudutab täielikku rahalist toetust äh, ametitele, mm, mis on äh, ITRE pädevuses, näiteks ENISA, siis ENISA mängib väga olulist rolli uue Euroopa kosmosepädevuskeskuste võrgustiku raames ning ENISA-l on vaja lisatoetust tahaksin ka rõhutada seda, et meil ei ole vaja mitte ainult lisavahendeid selleks, et puhtamaid tehnoloogiaid kiiremini kasutusele võtta, selleks, et täita neid kohustusi, mida Euroopa Liit on endale võtnud Pariisi leppe kohaselt, vaid lisaks sellele me peame mm, tagama äh, piisavalt rahalisi vahendeid ülemineku tagamiseks piirkondades, mis on äh, kivisöest suurel määral sõltuvad seda tuleks ka arvamuses mainida, me oleme ITRE komisjon ju ja proua von der Leyen on juba äh, maininud äh, midagi sellega seonduvalt, äh, mis puudutab sütt kaevandavaid piirkondi ja lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, kui oluline on tagada rahastus Connecting Europe rahastusel, Connecting Europe instrumendile. suur aitäh! suur tänu, härra Kaier. suur aitäh, lugupeetud esinaine. Äh, rõõmustan äh, juba ette koostöö üle teiega äh, olen Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportöör selle teemaga seonduvalt ning tegelikult Äh, tulin ma äh, eelarvekomisjonist äh, siia ITRE komisjoni täisliikmena ja ma loodan, et me saame ka muudes valdkondades koostööd teha, aga eelarve küsimused on mulle väga südamelähedased. jah. Te juba rääkisite vähendamisest rubriigis üks A, nõukogu teeb seda alati rõõmuga, aga mina leian, et on oluline siinkohal viidata sellele, et ka komisjon äh, oma lähenemisega, äh, mis oli nelisada seitsekümmend neli miljonit, äh, jääb allapoole piiri. meie tegelikult tahaksime veel ülespoole liikuda ja me peame seda ka ütlema, loomulikult nõukogule see ei meeldiks. nõukogu Äh, nagu tavaks on saanud, äh, vähendas summasid ähm, ja see puudutab ka programme, äh, mis on väga olulised, mille olulisust rõhutab ka nõukogu alati, Horizon, Koosme, Euroopa ühendamise rahastu, me juba kuulsime sellest kõigest siin ka, mina toetan seetõttu teid äh, selles, et äh, need äh, kärped kaotatakse, et raha juurde suunatakse ja ma kindlasti esitan omalt poolt ka mõned muudatusettepanekud, viimasel ametiajal eelarve menetluses need eelarveread, mida vähendati, meile olulistes valdkondades suutsime me tagasi eh, ülespoole tõusta selleks, et eh, näidata, et Euroopa Parlament mm, EFSI on väga oluline ning me tegelikult eh, oleksime tahtnud ka äh, uut raha liikmesriikidelt äh, nii-öelda tagatiseks äh, ning äh, mina äh, toetan seda liini ka tulevikus. ja oluline on tagada piisavalt rahalised vahendid ja piisavalt personali erinevatele ametitele. Äh, me saame seda siis läbi eelarve teha, ENISA, EFSA Euroopa eh, Tehnoloogiaamet, Bereki amet, eh, neil on teatud vajadused, nad peavad saama hästi toimida, me just kuulsime ka, miks see nii oluline on, aga komisjon ei ole siiski valmis kõigele vaatamata ametitele piisavalt vahendeid eh, kasutada andma ja Äh, tegelikult äh, mina olen harjunud sellega, et äh, me peaksime juhinduma nendest summadest, mida ametid on palunud algselt komisjonilt, mitte sellest, mida komisjon on omalt poolt välja käinud. niisiis ähm,, Äh, mina äh, leian, et me peaksime minema komisjoni poolt välja pakutust veelgi kaugemale äh, nendes valdkondades, kus see vajalikuks osutub, jätkusuutlik areng, kliimamuutused, kaasav areng, kaasav ühiskond, nendes valdkondades tuleks rahalisi vahendeid suurendada, need väljendavad meie fraktsiooni joont, aitäh! Very well, thank you very much. suurepärane, aitäh! proua Tlabajõva. Very much, madam chair aitäh, proua esimees. ma olen meie fraktsiooni variraportöör sellele arvamusele ja täpselt samamoodi nagu kolleeg Kair olen ka eelarvega väga pikalt tegelenud eelarvekomisjonis, siis teise nurga alt, nimelt eelarve kontrolli komisjonis olen vaadanud, kui tõhusad on olnud meie kulutused. minu fraktsioon leiab, et tuleb tõesti äh, väga palju teadus- ja arengutöösse investeerida, see on äh, kliima ja energeetika eesmärkide ja innovatsiooni eesmärkide saavutamise vundament. üks A rubriik on väga tähtis äh, ja me tõesti peaksime kasutama ka äh, Äh, paindlikkuse meetmeid, nagu te täiesti õigustatult ütlesite, me peaksime need võimalused sajaprotsendiliselt ära kasutama. siin juba öeldi, et on väga tähtis, et ametite rahastamine oleks piisav. me ei saa neile uusi pädevusvaldkondi anda ilma, et me tagaks vajalikke ressursse selleks, et nad saaksid toimida ja see kehtib just energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti kohta ja lõpetuseks tahaksin toonitada, et need uued algatused ei tohiks automaatselt olla äh, rahastatud juba olemasolevate programmide arvelt. siin me peaksime olema tõesti väga tähelepanelikud. aitäh selle arvamuse eelnõu eest ja ootan juba tulevast koostööd teiega. suur tänu. härra Niinistö Um, aitäh, teen lühidalt, teie ülevaade oli tõesti väga heaks aluseks sellele arutelule. lihtsalt lisaks tahtsin öelda, et kliimaga seotud kulutused, sotsiaalne mõõde ja rahvusvaheliste kohustuste täitmine, sellest ei Nendega ei ole piisavalt eelarve eelnõus arvestatud ja Horisont kahe tuhande kahekümne puhul seitsmesaastase perioodi jaoks kakskümmend kuus koma neli prots-, miljonit on ette nä-, kolmkümmend kuus koma neli protsenti nähtud kliimale, aga tegelikult peaks olema kolmkümmend viis protsenti, nii et me oleme piirmäärast väga palju allpool ja siin võiks ettepanekut parandada samamoodi ka teaduste rahastamist tuleks suurendada ja mis puudutab äh, kliimaküsimuste äh, rahastamist, siis ka siin tuleks äh, vahendeid juurde panna, aitäh uh,. Madame Toja. proua Toia. Grazie, president. suur aitäh, lugupeetud esinaine ähm,. ma Eh, ei kuulnud päris lõpuni teie sõnavõttu eh, ja viitan siinkohal eh, härra Kaieri poolt öeldule, ma toetan tema poolt öeldud täiel määral, kuna ma usun, et meie komisjon ei saa olla nõus vähendamisega programmide puhul, mille kohta kõik volinikud ja kõik ütlevad, et nad on väga olulised. me ei saa sellega nõus olla. me ei saa olla nõus sellise muutliku meelega. see on eriti tõsi Horisont programmi kohta ning ka Kosme kohta. ja jah, siin äh, on küll vähene vähenemine, aga see on siiski äh, kõnekas fakt, äh, sest et me toetame sellega VKE-sid, digitaliseerimist. ja siin on siis uus element sisse toodud personalikooli või inimeste koolitamine selleks, et muutustega nad suudaksid toime tulla. ja Äh, see on tõesti väga oluline, et siin need äh, eraldatud vahendid äh, suureneksid, et me toetaksime seda suurendamist. ja nüüd ametite kohta ka, ma usun, et mõned neist ametitest vajavad lisarahalisi vahendeid ja lisapersonali, aga see ei pruugi kõikide puhul nii olla. näiteks Archer ähm, Ehm, me anname pidevalt talle eh, lisaülesandeid, tal ei ole piisavalt eh, töötajaid ega rahalisi vahendeid nende uute ülesannete täitmiseks, ka teistel ametitel on vaja rohkem vahendeid. Ehm, aga me ei tohiks eh, seda mõttekäigu kasutada üldiselt ja universaalselt kõikide ametite puhul siiski üldiselt tuleb öelda, et me ei tohi olla nõus selliste vähendamistega, me äh, tuleme omalt poolt ka välja nende muudatusettepanekutega selles osas. Äh, ja me peame võitlema selle nimel, et meie ambitsioone mm, oleks võimalik kaitsta ja ellu äh, viia, aitäh. No. aitäh ka teile, härra Tenand. Um... aitäh, esimees kõigepealt äh, komisjon kulutusi vähendanud nõukogu, vähendab kulutusi, see koda tahab rohkem raha, see komisjon ei ole absoluutselt mitte mingit äh, finantsvastutus võtnud, eitab reaalsust ja ei ole valmis tegema vajalikke kärpeid, arvestades sellega, et äh, üks teie suurimaid äh, eelarvesse sissemaksjaid on lahkumas. Te küsite nelisada seitsekümmend miljonit eurot juurde ja te ei ole valmis tegema kärpeid näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend lisarahastuse vähendamisele ja see on ainult see komisjon, need on teie kodanikud, mitte meie omad, kes hakkavad neid kulusid kandma. kui te tahate, et üldse tõsiselt võetakse, peate te hakkama nägema, mis on reaalsus teie taga. okei okay,, thank you uh,. Madam Carvalho. proua Carvalho. Uh, thank you, Madam Chair, just to tell you that we uh, full me toetame täiesti tehtud tööd ja ka seda arvamuse eelnõud toetame seda, et äh, kärpeid läbi ei viidaks, see on väga tähtis äh, tagamaks majanduse õitseng ja meie kodanike heaolu. ja tahaksin toonitada veel ka seda, et te tõite välja selle, et Horisont kaks tuhat kahekümnele on tehtud taotlusi rohkem, kui on vahendeid väga paljudest liikmesriikidest, eriti just nendest liikmesriikidest, eh, mida mainis just eelkõneleja. Eh, ja ka Kosme jaoks on siin vahendeid juurde nähtud. tuleb rääkida ka paindlikkuse meetmete kasutamisest ja sellest, et et vahendid läheksid nii-öelda uuele ringile just äh, teadus- ja arengutöö rahastamiseks ja samamoodi ka IKT ja ka kliimaneutraalsete tehnoloogiate väljatöötamine on tuleviku jaoks väga tähtis. aitäh ja meie toetame teid. aitäh ja härra Georgiu, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς aitäh! me tahaksime teha erinevaid muudatusettepanekuid vastavalt äh, kategooriatele selleks, et ühiskonna vajadused oleksid paremini äh, arvestatud. just näiteks VKE-de vajadustega tuleb arvestada, sest nad on meie majanduse selgrooks. ning äh, minu koduriik Küpros on majanduskriisis ja sellepärast me leiame, et tuleks investeerida rohkem tööstusesse. see oleks strateegiliselt tähtis samm ja seepärast ei tohiks neid investeeringuid kärpida. üheksasada viiskümmend viis miljonit on tööstusettevõtete jaoks ette nähtud kosme programmi ja Horisondi programmi kaudu aastal kaks tuhat kakskümmend ja nende vahenditega soovitakse toetada äh, VKE-sid. me tahame, et äh, VKE-del oleks lihtsam vahendeid kasutada ja et toetatakse ka teadus- ja arenguprogrammide kaudu VKE-sid. selleks, et nad äh, looksid uusi töökohti. sellepärast on tähtis ka muudatusettepanek, mille meie tegime vahendite tõstmiseks äh, kliimamuutuste vastases võitluses ja hiljem tuleme me selle juurde täpsemalt ja üksikasjalikumalt tagasi. peale selle tooksin välja veel ühe tähtsa muudatusettepaneku, mille tegime erinevatest fraktsioonidest liikmetega, see puudutab pilootprojekti, võitlemaks laste vähijuhtumite vastu. kuus tuhat last ja noort inimest Euroopas sureb igal aastal vähki meie kohus on toetada inimesi vähivastases võitluses ja selleks on meil vaja uusi tehnoloogiaid ning ka tehisintellekti. selleks, et parandada ravimeetodeid, diagnoos, diagnoosivõimalusi ja välja töötada uusi, paremaid, tõhusamaid ravimeid. aitäh, kas keegi veel? komisjon, teile annaksin sõna, aga tundub, et komisjon ei ole kohal. nii et mida siis siin ikka öelda? mulle tundub, et äh, oleme sarnasel kursil. Teie tõite küsimusi välja, just selliseid, millele tasub tähelepanu pöörata. peame nüüd tõesti ära ootama komisjoni ettepaneku selle üleminekufondi kohta ja me ei tea täpselt, kas me saame lisaraha või tuleb teistest programmidest vahendeid võtta. aga meie töötame välja oma ühise seisukoha ja üritame selle juurde kindlaks jääda siis nii palju kui võimalik ja siis hoolitseme nende projektide eest, mis on meie komisjoni pädevusvaldkonnas ja ametite kohta ütlesite tegelikult sedasama, et kui me anname pädevusi juurde ametitele, siis me peame neile ka lisavahendeid leidma, sest muidu need asjad ei toimi. nii et tõesti paindlikkusvahendid, teadusuuringud, kõik väga head mõtted. ootan juba teie muudatusettepanekuid ja homme on ka tähtaeg siis eelarvet puudutavate muudatusettepanekute jaoks, muudes küsimustes tähtaeg on septembrikuus. millal me hääletame selle üle? kolmandal septembril. kolmandal septembril eelarvet puudutavate muudatusettepanekute üle peame hääletama septembrikuus, kolmandal septembril, sellepärast on nende muudatusettepanekute tähtaeg homme. aga ülejäänud muudatusettepanekute jaoks on tähtaeg viiendal septembril ja me veel ei tea, millal toimub hääletus, aga hiljem. kakskümmend neli, kakskümmend viis september. aga järgmisel koosolekul kuulutan selle välja. aitäh teile sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja kutsume nüüd siia oma esimesed külalised täna. no tegelikult ei ole tegemist esimeste külalistega täna, vaid täna pärastlõunal. Äh, härra Pedro Potočnik, äh, Atseri direktor Uh, well, uh, so uh, welcome. tere tulemast, direktor Potočnik meie komisjoni ette. me oleme uue ametiperioodi alguses ja me mõtlesime, et oleks väga hea, kui hakataks kohe ka ameteid esitlema ja Atser on meie jaoks väga tähtis. nii et äkki te saaksite lühikese tutvustuse teha oma ametikohta ja välja tuua küsimusi, mis teie arvates on praegusel hetkel tähtsad ja millega teie koostööamet tegeleb, nii et teil on sõna, palun. ja pärast kolleegidel on võimalus küsimusi esitada. Um, suur tänu ja lugupeetud ITRE komisjoni liikmed. tõeline au on mul täna esineda teie ees siin uue ametiaja alguses ja olen ka väga tänulik nende sõnade eest, mida olen kuulnud, äh, mida kuulsin eelmise päevakorrapunkti all teie komisjoni toetus taaskord meie ametile, sest mõnikord me tõesti oleme hämmingus. me saame täiendava pädevuse, täiendavad ülesanded ja vastutuse, see on suur au loomulikult, kuid ilma selleta oluliselt suureneksid meie ressursid. ja oleme tõesti näinud äh, vaeva selle ametiaja, meie mandaadi käigus viimastel aastatel ja räägin ka sellest lähemalt. osa materjale on laiali saadetud, ma ei kavatse kõike seda katta, see on rohkem teile teadmiseks. aga võib-olla teemasid, millest ma täna ei räägi ja võib-olla siis küsimustes puudutate neid, kui need teile huvi pakuvad. nagu teate, meie amet on olemas kolmand-, on osa kolmandast energiapaketist, kui õigusraamistik äh, loodi, nii siis äh, regulatiivselt poolelt kui operatsioonide tasandilt oli vaja uusi Euroopa tasandi organeid reguleerijate poolelt, selleks siis meie amet. mida ma tahan siis äh, täna selgitada meie ameti senist rolli siiamaani ja kuidas see ka puhta energia paketiga koos toimib, mille te ka vastu võtsite ja kuidas aitasime ka, kuidas oleme tarbijatele kasu toonud ja millised on meie alalised väljakutsed eelarve osas. loomisest äh, alates aastast kaks tuhat üksteist oleme toetanud äh, turu lõpuleviimist ja rääkides energialiidust meie silmapiiril, siis meie amet toetab seda vähemalt kolmes mõõtmes, esiteks äh, turu integratsioon ja infrastruktuuri areng. see ei ole oluline mitte ainult äh, Euroopa majanduse konkurentsivõime jaoks, vaid ka energiavalustuskindluse jaoks. sest äh, nagu te teate, infrastruktuuri areng ja turgude integreerimine on kõik seotud varustuskindlusega, aga ka turgude järelevalve, selle ülesande saime pärast loomist, kuid see on muutunud järjest olulisemaks. et energiaga kaubeldaks kõige läbipaistvama ja ausamal moel. meie amet on toiminud läbi arvamuste ja soovituste peamiselt siseriiklikele reguleerijatele, ülekandesüsteemi operaatoritele, Euroopa võrgustikele, kuid ka institutsioonidele. ja siiamaani vastutasime me otsuste langetamise eest ainult konkreetsetel juhtumitel. tavaliselt on see vastuvõtja vastutus, ehk siis kui liikmesriigi reguleerijad ei suutnud ise otsust langetada või otsustasid selle vastutuse anda ametile. siin on üksikasjalikum nimekiri, see ei ole ammendav, kuid üksikasjalikum nimekiri meie ülesannetest kolmes valdkonnas, millest rääkisin. ma ei taha neid kõiki põhjalikult selgitada, hea meelega tulen hiljem tagasi selle juurde, kuid mainiksin ühte aspekti, sest äh, see on turgude järelevalve. see on väga oluline ülesanne meie jaoks. varem oli Äh, turgude arendamisega tegemist, kuid aga nüüd meil on ka üle-euroopased määrused, kus üksikasjalikult äh, räägitakse energiaturust. ja rääkides äh, turgude järelevalvest ja iga-aastasest raportist, mille me koostame, loodetavasti saame seda teha ka edaspidi teie komisjoni ees, me rõhutame just seda, mis ei toimi ja mida saaks parandada ja räägime ka sellest, mis Euroopa turgudel hästi toimib. ja võib-olla nüüd paar minutit äh, selleks, et rääkida meie tegevuse tulemustest turgude järelevalve valdkonna, turu järelevalve valdkonnas, et te saaksite parema ülevaade, kuhu me oleme jõudnud. Ähm, nüüd meil on praktiliselt ühendatud turg eelmise päeva turul, äh, praktiliselt äh, eri, erisusi enam ei ole, sinine vald, sinine ala Portugalist Soomeni, siis Kesk- ja Ida, Ida-Euroopa neli, MMC neli turgu, mis ühendavad siis Kesk- ja Ida, nelja, neli Kesk- ja Ida-Euroopa turu. see annab meile olulise, olulise paranemise piiriüleste ühenduste osas, kui te vaatate seda tabelit, siis turujärelevalvest rääkides me tõhususe taset piiriüleste ühenduste osas vaatame aja, kui me vaatame aja proportsiooni, näeme, et see läheb õiges suunas aastast kaks tuhat kaksteist kuni neliteist, siis kui see turgude ühendamine alguse sai, tõhusus on kasvanud kuuskümmend prot-, kuuekümnelt protsendilt kaheksakümne viiele see annab tõesti tarbijatele kasu, sest kokkuvõttes meie töö üle saab otsustada positiivselt siis, kui me tarbijatele kasu toome ja meie arvates turgude sidumine annab praegu miljardi kasu, kuna hinnad on alanenud. kui töö ei ole veel lõppenud, on veel endiselt piire, kus elekter läheb vales suunas kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend protsenti ajast ja sellega äh, väheneb äh, heaolu äh, kakssada miljonit aastas umbes. nii et turu ühendamise lõpuleviimine on väga oluline selleks, et me saaksime tarbijatele paremaid tulemusi anda. ja siin on teine ajaraamistik, siin on sama päev ja tasakaalustamine. ja kus amet on kolm-neli aastat töötanud esimest korda alates sellest, kui me aastal kaks tuhat viisteist probleemi tuvastasime, kaks tuhat kuusteist tegime oma soovituse ja meil oli väga hea näha, et komisjon võttis arvesse puhta energia paketis meie soovitused. siiani rääkisin äh, ühenduste olemasolust ja nüüd ma räägiksin äh, või räägiksin võimekusest piiriüleste ühenduste võimekusest. siin me näeme, et võimsus tegelikult kahekordistub ja säilitades samas süsteemi turvalisuse. sellega oleme töötanud, komisjoni ettepanek, äh, see, selles võttis komisjon arvesse meie tööd ja ka parlamendi nõukogu pidasid läbirääkimisi, nüüd meil on seitsmekümne protsendi eesmärk nagu teate. nii et me oleme saavutanud tulemusi tarbijate jaoks, mainisin mm, miljardit, äh, kahtesadat miljonit, kuid meil on ka muid väljakutseid, kui me turgude integreerimise lõpule viime, siis võimsuse kättesaadavuse kokkuvõttes kümme miljardit hoiaksime kokku igal aastal tarbijate jaoks gaasi puhul näeme samuti suuri edusamme. näeme seda, et hankehinnad lähenevad. Need, kes müüvad siis meile gaasi, gaasi ostmise hinnad erinevates liikmesriikides ühine, lähenevad, võrdleme kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat seitseteist olukorda. kollane valdkond on see, kus hankehinnad on sarnasevad kõige konkurentsivõim-, võimali-, võimelisemale turule, mis on TTF Hollandis heledam sinine kuni kolm eurot megavatt-tund. kollane ala laieneb, nagu näete. see näete, et siin on rohkem turuintegratsiooni, see tähendab seda, et gaasitarbijad saavad sarnasemaid hindu äh, kõige konkurentsivõimelisematele turgudele. nii et energiapoliitika eesmärk äh, suurendada turgude integratsiooni, see kokkuvõttes äh, toimib, gaas ei ole odavam, kui ta on allikale lähemal, ta on odavam, kui see asub lähemal konkurentsivõimelisele turule, see on see õppetund. ja nüüd tuleksin ameti juurde tagasi ja otsuste juurde. on rida valdkondi, kus me oleme pidanud otsuseid langetama, paluksin teil endil seda slaidi altpoolt üles lugeda, kui siseriiklikud reguleerijad omavahel suuda kokku leppida või kui nad ühiselt otsustavad otsuse tegemise meile usaldada. üks valdkond, kus meil on olnud järjest rohkem otsuseid, on äh, metodoloogia osas, tingimuste osas. Need on äh, elektrisuuniste rakendamise osas aasta lõpp, selle aasta lõpul, järgmise aasta lõpul on, on äh, on neid eriti palju, ligi kakskümmend ja kui nad meieni jõuavad, siis need on kõige vastuolulisemad ja, ja keerukamad, vastasel korral siseriiklikud reguleerijad oleks seda ise teinud. võtame ka teisi otsuseid, hea meelega võin neid hiljem põhjalikumalt kommenteerida. ja nüüd meie töö viimane valdkond, millest tahan täna rääkida, enne kui ma lähen puhta energia paketi ja eelarve juurde, Remit on, on energiahulgid, tul-, turud ja läbipaistvus, see on enneolematu kogu maailma tasandil. see tähendab, et tehingute üle teostatav järelevalve hulgienergiaturul, vaadates üksikuid tehinguid, meie lähenemine on selline, kus me saame kõik tehingute andmed, millega kaubeldakse eh, hulgiturul arvud pisut hiljem. ja siin on mõned mustrid, mis äh, meie jaoks on näiteks anomaalsed ja siis on meil automaatne süsteem, platvorm, mis äh, jälgib neid arve, mis meieni jõuavad ja mis, mille alusel me siis teeme kindlaks anomaalsed tehingud. tegemist ei ole mitte ebaseaduslike nähtustega, lihtsalt mingisuguste anomaaliatega meil on väga väike meeskond hetkel Ljubljanas, kes nende anomaaliatega tegeleb, kes üritab mõista neid ja mõned arvud ka. siin on, annab teile, see annab teile üles ka ülevaate seitsekümmend, kaheksakümmend miljonit äh, tehingut kuus, kümme kuni kaksteist tuhat anomaaliat kuus nende kohta ja hetkel me suudame analüüsida ainult kümmet protsenti Ljubljana meeskond äh, ei saa rohkem teha, me üritame nüüd seada prioriteete, üritame välja valida need, mis väärivad rohkem tähelepanu kuid, kuid üheksakümmend protsenti anomaalsetest sündmustest jäävad hetkel kontrollimata. ja nendest kümnest kuni kaheteistkümnest tuhandest anomaaliast ja kus me, kus me kontrolli läbi viime, nendest kümnest, kaheteist tuhandest kuuskümmend kuni kakskümmend on kahtlased ja nendest me teatame siis siseriiklikele reguleerijatele, et nad neid uuriksid. ja siin on rida juhtumeid, kus aastate jooksul siseriiklikud reguleerijad on uurimise lõpule viinud, räägiksin ühest, mis on ilmselt kõige olulisem, Vitol eelmisel aastal, kus väidetavalt oli tegemist turu manipuleerimisega Prantsuse reguleerija Kree tegeles sellega gaasiturul ja sai viis miljonit trahvi. puht energiapakett. Te andsite meile täiendava vastutuse. Need on täiendavad ülesanded, täiendav vastutus valdkondades, mis on kriitilise tähtsusega energia siseturule. näiteks äh, ressursside adekvaatsus, äh, valmisolek riskideks, äh, võimsuse turgudel osalemine, meeldiv. üles, üllatus oli meile see roll, mille me saime. ja täiendav vastutus Euroopa Liidu üksuste osas, ENSO-de osas, regionaalse koordineerimiskeskuste osas ja nii edasi, NEMO-de osas peamine väljakutse on see, et paljud täiendavad vastutusvaldkonnad, nendega kaasnevad tähtajad järgmist, mis lähenevad lähikuudel ja selleks aastaks saime ainult kaheksa lepingulist töötajat lisaks selle töö tegemiseks. kuid algselt pidime neid saama kakskümmend kaheksa. see oli alt üles lähenemine ka võrdluskriteeriumide rakendamine ning hetkel loodetavasti suudame selle töö ära teha, kuid selgelt on meil maksimaalset tööd ja ühtlasi üritame oma tavaülesandeid täita. nii et kokkuvõttes kordan ressursid, ressursid ja veel kord ressursid. ma kirjuti koostasin lühikese artikli ametikogemuse kohta ja mul paluti mainida kolme väljakutset, ma leidsin kolm sellist väljakutset nagu ressursid, ressursid ja veel kord ressursid ja selles ei ole midagi uut, sest Remiti jõustumisest saadik on meil ressursse olnud ebapiisavalt ja siin slaidil paremal poolel näete, mis vahe on selles, mida me oleme küsinud ja mida oleme saanud. umbes kolmandik on meil puudu töötajaid. väljavaateid palju ka ei ole, vähemalt äh, enne parlamendi sekkumist aastaks kaks tuhat kakskümmend komisjoni ettepaneku kohaselt oleks meil endiselt umbes kolmkümmend inimest puudu. ja samuti olime üsna pettunud, et puhta energiapaketi finantsavaldust ei avatud enam, sest pärast läbirääkimisi saime uue ja täiendava vastuse ja kaasa arvatud väga huvitava, kus äh, tehti ettepanek, et amet aitaks siseriiklikke reguleerijaid ka Remiti ju uurimiste osas. ja siis äh, nemad esitasid meile pika nimekirja, siseriiklikud reguleerijad. kui me selle ressurssidesse tõlkisime, siis me saime kakskümmend, mis ta kindlasti, mis kindlasti ei ole mõistlik. nii et kokkuvõttes meil, meie jaoks on väga suur au see, et ametile on antud täiendav vastutus, eriti väga kriitilistes valdkondades puhta energiapaketiga, kuid kui midagi ei muutu, siis me vist ei ole võimelised seda tööd tegema. ja samuti finantsressursid on meil probleemiks, remiti rakendamine, nagu öeldud, et mis tugineb automaatsel screen imisel, kui seda platvormi tuleb alal hoida praegune eelarveettepanek tugineb hinnangutele aastast kaks tuhat kuusteist, kuid sellest ajast oleme kolmekordistanud oma tehingute arvu, kuid hinnangud kehtivad endiselt. nii et meie hin-, hinnangu kohaselt komisjoni ettepaneku põhjal ol, on puudu umbes neli miljonit, kuid me, see ei ole Euroopa kontekstis suur summa, kuid meie jaoks küll, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse komisjoni ettepanekus kolmteist miljonit igal aastal, see on isegi vähem, kui komisjon pakub järgmiseks aastaks, nii et suur küsimärk, kuidas siis amet ellu jääb pärast järgmist aastat. on tõsi, et puhta energia pakett annab võimaluse tasusid küsida Remiti tegevuste eest ja see peaks tingimata kehtima juba aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja seal ongi konks, tänu millele saaksime ellu jääda loodetavasti komisjoni ja seadusandjate abiga saame need tasud ka kehtestada. suur tänu teile ja hea meelega vastan muidugi küsimustele well,. Uh, suur tänu, härra direktor, see oli väga huvitav ja põhjalik esitlus. andis meile ülevaate teie tööst ja väljakutsetest teie ja meie ees, kui me neid äh, töö, seda tööd lä-, teeme. täna rääkisime juba eelarvest ja komis-, meie komisjoni liikmed üldiselt mõistavad vajadust äh, amet, et ametitel oleks äh, piisav eelarve, mainiti ka ju konkreetselt teie ametit. ja see peegeldub, ma arvan, ka mei-, meie komisjoni arvamuses eelarve kohta, et teil on vaja piisavat eelarvet. kolleegid, kes sooviksid sõna, palun. proua Karvalja. suur tänu kõigepealt. suur tänu selle ettekande eest, see oli väga, väga hea ja üksikasjalik ma arvan, et teie ameti töö on äärmiselt oluline energiapaketi jaoks. ameti vastutus on kasvanud tema loomisest saadik ja nüüd iseäranis on puhta energia pakett ja teil, teie vastutus on oluliselt kasvanud. ja nagu selgitasite, on teil puudu ressurssidest töötajate osas, eelarve osas ja olukord äh, ei muutu, pigem halveneb äh, algava finantsperioodi ajal kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse, nii et minu esimene küsimus on järgmine, teie juhina ja teie kogemust ja vastutust arvestades, mis on teie plaan, kui olukord ei muutu? ja minu teine küsimus on tehnilisem rohkem rääkisite turgude järelevalvest. mina tahaksin küsida ameti ühe teise töövaldkonna kohta, millest te nii palju ei rääkinud. olukord, mis on infrastruktuuri arenguga. hiljutine raport rääkis erinevate projektidest, ühendustest, ühis huvipakkuvatest lahendustest. ja on mõningaid viivitusi tekkinud, see on väga oluline, et nii energi-, elektri kui gaasiühendused toimivad, sest ainult tänu nendele on meil võimalikult, on võimalik meil turgu integreerida, nagu te ütlesite, nii tarbijate kui konkurentsivõime peale mõeldes. mis on peamised raskused? näiteks võtame Ibeeri poolsaare ja Prantsusmaa ühenduse, seal on õigeaegselt see projekt valminud. aga see projekt on kestnud nii kaua ja sellega on alati olnud raskusi. miks need raskused tekivad sellises valdkonnas, mis tundub nii loogiline ja mis on ometi nii oluline siseturu jaoks? Euroopa energiasiseturu jaoks Euroopas, suur tänu. aitäh, proua Niibler. suur aitäh, lugupeetud esineja, kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt äh, härra Potošnikut äh, selle ülevaate eest südamest tänada. Äh, ta tutvustas meile Atseri ametit ning rääkis ka puhta energia paketist ja ma usun, proua esinaine, et äh, väga oluline on see, et need rahalised kitsaskohad oleksid kõigile teada, kui meil äh, eelarvelised läbirääkimised aset leiavad äh, minul on omalt poolt kaks küsimust. esimene küsimus on seotud uue energiapaketiga ja mina tahaksin teada, mil määral Mm, äh, tegelete te võrgu mm, ettevõtjatega ja äh, mm, teine küsimus on seotud taristu ülesehitamisega, kolleeg Carvalho äh, juba rääkis sellel teemal, võib-olla te saaksite konkreetsemalt natukene rääkida sellest, mida teie teete või mida, mis teie töös sisaldub sellega seoses Äh, mil määral te olete seotud selle teemaga, teie äh, amet on juba võtnud vastu otsuseid aprillis, kui ma ei eksi, langetasite te selle otsuse, äh, milliseid kriteeriume te arvesse võtate, majanduslikke, finantskriteeriume, tõhususkriteeriume, kui te neid otsuseid langetate? sest ma arvan, et see info oleks meile teie töö hindamisel suureks abiks, aitäh! Thank you very much uh,, madam Dlabajova. suur aitäh, proua Dlabajova, palun. Uh, suur aitäh selle ettekande eest. Uh, oma uh, ettekandes te rääkisite sellest äh, kui palju kasu teie amet teeb ja me ei kahtlegi siin selles, aga me teame ka, et teil on suuri probleeme, ei ole piisavalt inimesi ja rahalisi vahendeid loodetavasti me äh, suudame head eelarvelised muudatusettepanekud esitada ja parandada teie rahalist olukorda, aga kas te suudate leida õigeaegselt vajalikud inimesed tööle, on minu küsimus. ja teine küsimus puudutab äh, tasusid äh, nende teenuste eest, mida te mainisite see on kindlasti probleemiks lühiajaliselt keskpikas perspektiivis, kas see tasude võimalus Mm, teatud teenuste puhul võiks lahendada eelarve mm, probleeme pikas perspektiivis, aitäh! suur tänu! jaa, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite ähm.... Äh, suur aitäh, kolleeg Trobedel ja suur aitäh mulle sõna andmast ja ma olen äh, nõus no sellega, mida proua Niibler ka küsis, minu jaoks on kolm asja olulised, kõigepealt see, et äh, muuhulgas te mainisite ka seda, et äh, Äh, järjest suurema äh, ühilduvusega seoses ja taristutega seoses on gaasihinnad äh, inimese kohta muutumas odavamaks Euroopa Liidus, see on väga hea, aga siin on endiselt veel kolm erinevat kategooriat ja ja mind huvitaks ka see, Äh, jah, üks asi on loomulikult, kuidas taristu edendamine toimub, aga äh, teiselt poolt tahaksin ka teada, mis selle taga on, äh, millised on need lepingud, Nord Stream kaks ja nii edasi seal on ju tegemist kahepoolsete lepingutega ja kuidas need on seotud siis Euroopa ühtse siseturuga ja teisega, äh, teiseks tahaksin teada, äh, kuidas te hindate Stockholmi arbitraaži kohtu otsust, äh, mis eelmisel aastal ütles või langetas otsuse Venemaaga ja naftagaasiga seoses aga äh, sellest ei peeta kinni, sellest äh, kohtuotsusest äh, Ukrainalt pressitakse välja, tegeletakse väljapressimisega ja ma tahaksingi teada, ähm, kas teie amet on mingis, mingilgi viisil kaasatud või seotud selle probleemistikuga, ja selle lahendamisega, sest et Ukraina kontekstis on väga suur energiatupik äh, seis, praegu seal on umbes seitse miljardit kuupmeetrit, äh, mis on puudu ja kas Euroopa Liit on omalt poolt teinud mingisuguseid pakkumisi äh, selleks, et neid probleeme lahendada ja mm, edasi, te rääkisite äh, Äh, suurusjärgust kuuskümmend kuni kaheksakümmend ühikut kuus. Äh, veateadetest äh, räägime siis, et kas te oskate selle kohta veel natukene täpsemat infot anda? okei okay,, thank you, someone else? suur aitäh, kas on veel keegi, kes sõna soovib? suur aitäh ja kui ei, siis annan sõna taas härra Potošnikule, palun. suur tänu nende ääretult huvitavate küsimuste eest ja äh, ma nüüd saan minna tagasi nende väga asjakohaste teemade juurde, millega oleme tööd oleme teinud, suur aitäh selle eest. hakkan järjekorras vastama küsimustele, taristu väljatöötamine ja edasiarendamine. jah, palju äh, tööd on ära tehtud taristu äh, arendamise vallas on selliseid üldisi tegemisi ja näiteks amet on eh, esialgse võrguarenduskava kohta oma arvamuse avaldanud. me oleme arvamuse koostanud ka ühishuviprojektide esialgse nimekirja kohta selleks, et vaadata, kas valikukriteeriumid kriteeriumitest peetakse kinni ja kulutulu analüüsi läbi viiakse. enne kui liikmesriigid selle nimekirja vastu võtavad, äh, tuleme meie omapäi välja arvamusega, äh, kas äh, ühtset menetlust on kasutanud erinevad, erinevates piirkondades Äh, need on sellised äh, üldised tegevusvaldkonnad äh, või vastutusalad, lisaks sellele on meil kaks piiriülest vastust, üks Poola-Leedu gaasijuhtme osas ja siis teine Libali elektriliini osas ja vaatasime seda, kuidas kulusid jagada, kui riiklikud ametivõimud kokkuleppele jõuda ei suuda. Eh, need on need üldised eh, ülesanded, eh, millega me iga-aastaselt tegeleme, me anname oma arvamusi iga-aastaselt. viimasel ajal oleme me olnud kaasatud ka ja te mainisite ka otsuses, mis puudutab koostalitusvõimet Ungari ja Austria vahel ja seal me sekkusime väga tehnilise arusaamatuse kontekstis ja me viime praegu läbi äh, edasikaebamismenetlust ja meie otsus äh, ei sõlt-, ei puuduta seda, kas see taristu tuleb ehitada või mitte ja isegi mitte seda, kas see on majanduslikult mõistlik või mitte. Äh, meie keskendume ainult parameetritele selleks, et neid turuteste ellu rakendada, sellepärast et see, kas seda tuleks ehitada või mitte ja mis tingimustel seda tuleks teha, on midagi, mida määrus juba tegelikult on paika pannud. turutest tuleks läbi viia ja kui äh, turul on lünk, siis tuleb see taristu ka välja töötada. Äh, probleem tõusetus äh, seal kohal, mis puudutas parameetreid turuningu läbiviimiseks või turutesti läbiviimiseks ja kahel osapoolel olid väga erinevad nägemised sellest, milliseid parameetreid kasutada. ja meie sekkusime siis selle koha pealt ja kõik muu on kaetud määrusega nüüd, mis puudutab seda, kas praegused süsteemid on piisavad või mitte, siis meie äh, PCI küsimuses äh, esitame omapoolsed arvamused ja me näeme, et äh, keskmiselt umbes viiskümmend protsenti projektidest on viivises või mängitakse ajakavaga ümber ja endiselt on viivitused Äh, olemas ja äh, määrusega on seda püütud äh, sujuvamaks muuta, sellepärast et üleüldine periood ei peaks olema pikem kui kolm ja pool aastat nüüd me peaksime selle kõige ähm, vilju hakkama nägema, seda määrus võeti tagasi kolme pool aastat, rohkem kui kolme pool aastat tagasi, aga praegusel hetkel me ei ole veel seda sujuvust näinud, vähemalt mitte nendes andmetes, mis meile on edastatud, võib-olla kohapeal see kõik toimib, aga meie seda omalt poolt ei, ei näe, me ei näe suuri muutusi nende projektide ellurakendamisel. aga teis-, teised äh, projektid ehk siis äh, ülejäänud viiskümmend protsenti äh, lähevad, liiguvad edasi õigeaegselt ja see on hea märk. ühishuvi projektide nimekiri samas ei tähenda seda, et kõiki neid projekte tuleb kindlasti edasi viia, mõned on asendusprojektid, mõned on täiendavad projektid ja seetõttu on väga oodatav see, et või enesestmõistetav see, et on selliseid projekte, mis eh, ei kulge ehm, sellises tempos, nagu algselt ette nähti ja me kasutame kindlasti seda raportit ka selleks, et vaadata, millised projektid ei edene piisava kiirusega. ja nüüd, mis puudutab meie vastutust ja Äh, ülekandeoperaatoreid äh, ja süsteemi äh, operaatoreid, siis neid reguleerivad riiklikul tasandil riiklikud ametiasutused. aga ähm, meil on olnud lünk, mille osaliselt on täitnud nüüd puhta energia pakett ja see puudutab ENSO-t ja nende pädevusi. kui ma räägin osalisest äh, Äh, aspektist, siis jah, tõesti riiklike ametite ja meie ameti äh, vahel on ENSO-le äh, ülevaatamispädevus, ehkki see protsess on päris pikk. see protsess on sarnane sellele, mis riiklikul tasandil aset leiab, kui riiklikel ametivõimudel on pädevus otsuseid langetada riiklikele operaatoritele. puhta energia paketis Euroopa tasandil on see protsess keerukam, äh, aga äh, ikkagi on hea see, et lõpuks see võimalus meil on äh, ja peaksime seda kasutama mis puudutab nüüd personali küsimust, kas me suudaksime leida piisavalt äh, inimesi, kui meil on äh, selleks piisavalt rahalisi vahendeid ja kas sellest tasude süsteemist äh, oleks kasu? me ei ole väga suur amet ja meil on siiamaani olnud õnne leida häid inimesi. ja Eh, kui eh, keegi on huvitatud energiasektorist, siis eh, meie amet on hea koht, kus töötada. kui me räägime turu järelevalvest, sellepärast et meie kaudu on võimalik saada ülevaade kogu Euroopast, mul on väga palju kirglikke kolleege ja kui meile antakse võimalus rohkem inimesi palgata, siis ma usun, et me suudame seda ka teha. aga eh, te teate seda paremini kui mina, et eh, rohkem raha ei tähenda automaatselt eh, rohkem töötajaid. Need tasud juhina, milline on minu kava? või plaan. praegusel hetkel on plaan need tasud sisse viia, sellepärast et ei ole muud võimalust suut äh, eelarvepädevat asutust veenda äh, asju muutma mm, alternatiiviks on mitte teha oma tööd piisavalt hästi äh, või siis toetuda nendele tasudele. ja me teeme siis selle tasude kontseptsiooni kallal praegu tööd selleks, et need tööd, need tasud viia sisse loodetavasti juba järgmisel aastal, aga hiljemalt aastaks kakskümmend üks ja loodetavasti need äh, tasud äh, tegelevad äh, nende probleemidega, mis meil on rahastamisega seoses, aga nagu ma ütlesin, siis need tasud ei tähenda seda, et meil on kohe automaatselt ka nüüd rohkem töötajaid plaanis värvata puhta energia pakett näeb ette, et äh, aasta pärast jõustumist äh, peaks komisjon tulema välja äh, hinnanguga ameti ressurssidele, mina kardan aga seda, et selleks ajaks, kui hinnang koostatakse ja komisjon otsustab, mida teha, läheb see protsess eelarvemenetlusse, siis Mm, lisavahendid jõuavad meieni alles aastal kaks tuhat kakskümmend kaks või kakskümmend kolm, aga järgmine aasta on kriitilise tähtsusega, nagu ma olen ka juba öelnud, me püüame anda endast parima, me loodame, et järgmisel aastal me saame lisapersonali ja lisaraha eh, Euroopa Liidu eelarvest, mis puudutab pikemat perioodi MFF-i, siis eh, kui MFF-i ei muudeta, siis ma arvan, et me peamegi kasutama neid tasusid Äh, turuosalejad äh, ja nendepoolne äh, aruandlus on selline, et mulle tundub, et nad on nõus sellega. kui me Remitiga alustasime ja hakkasime andmeid saama, siis mõned küsisid, et palju nad meile võlgivad ja me ütlesime, et ei midagi, nad ei üllatunud, näiteks esmale aruandluse esitamine on selline, et nad peavad ka maksma tasu selle eest. ehk siis nad on valmis nii või naa maksma ja meie tasu oleks äh, väga väike protsent kogumahust ja see ei mõjutaks neid äh, suurel määral. loomulikult see tuleks nende eelarvest, aga see ei ole kindlasti mingi väga suur summa, millest me räägime. ma loodan, et äh, Te annate mulle andeks, kui ma ei hakka siin rääkima täpsemalt suhetest kolmandate riikidega. amet Egiputil ei ole mandaati äh, väljaspool Euroopa Liidu piire. Nord Stream äh, ja Ukraina. Äh, mm, ma annaksin nendele küsimustele vastamise õiguskomisjonile, aga Ukraina saab läänest tarneid, tõenäoliselt Vene gaasi küll, aga kümme aastat tagasi see ei olnud võimalik ja selle on võimaldanud Euroopa seadusandlus ja see on tänu meie ühendustele võimalik. ja see aitab tagada Euroopa Liidus tarnekindluse, aga see aitab ta-, tagada ka meie naabrite energiatarnekindluse ja see on järjekordne käegakatsutav kasu, mille meie oleme saavutanud nii meie kodanikele kui meie naabritele. nüüd Remit lõpetuseks veel nagu ma ütlesin, siis praegusel hetkel me suudame screen ida umbes kümme protsenti anomaalsetest juhtumitest, äh, äh, millest automaatne süsteem meile teada annab ja me püüame neid prioritiseerida, vaadata, milline on ta sagedus ja mõju. kui me näeme, et äh, Eh, tegemist on mingisuguse juhtumiga, mis ei ole väga oluline, siis me ei hakka sellesse süüvima, aga kui me näeme, et on mingi korduvmuster või on mingisugune rike, mis suurt eh, kahju põhjustab turule, siis me prioritiseerime seda ja praegusel hetkel me saame analüüsida umbes kümme protsenti sellest, eh, mis screen imine meile mm, päevavalgele toob. Te küsite pidevalt, et pidevalt te küsite lisaraha juurde, aga ometi suudate oma tööd hästi teha. me oleme siiani alati öelnud, et me keskendume kümnele protsendile, aga me ei ole öelnud, millisele kümnele protsendile. ma arvan, et kui puhta energia pakett ja uued pädevused mängu tulevad, siis ma arvan, et see puudujääk muutub nähtavamaks me peame hea tabaraporti koostama kahe kuuga, see puudutab näiteks energiaülekande tariife ja me e, püüame ähm, äh, tavade või praktikaraportiga välja tulla, aga parimate tavade raportiga me ei suuda välja tulla õigeaegselt. praegusel hetkel me kogume liikmesriikidelt ja nende asutustelt vajalikku teabe ning esitame siis practice report'i Mm. ja tulevikus see eh, lünk võib eh, olla rohkem arusaadav, nähtav, varasemalt me oleme püüdnud seda varjata ja see on olnud vähem nähtav, aga ka praegu me ei suuda oma tööd veel nii hästi teha, kui me tegelikult saaksime seda teha ja peaksime seda tegema. Teie esinejad on juba öelnud, eh, et Euroopa Euroopa toetab ametit äh, ja see on suureks lohutuseks meile, sellepärast et mõnikord äh, me murrame pead selle üle, miks meid nii keerulisse olukorda on pandud, aitäh! suur aitäh! ma arvan, et äh, see, mida me kuulsime, oli väga huvitav ja teie vastused andsid meile väga hea ähm, pildi energiapoliitikast ja energiaturust Euroopas. ja seetõttu see info oli palju ütlev paljudele kolleegidele siin saalis. suur aitäh teile! ja nagu ma ütlesin, siis me oleme endiselt äh, pühendunud äh, teie ameti toetamisele, teie innovatiivsete äh, tegevuskavade toetamisele ja loodame, et me suudame teie ametile ka rohkem raha anda. ja me ootame enda parimate tavade raporteid. loodetavasti järgmisel aastal jõuate ka nendeni, suur aitäh! copy of a leaflet on the agency, the one that you receive with the letter, if the members want. Okay. So, um, uh, directors. Um, um, meie Äh, külaline ütles, et äh, ta on äh, saali ukse juurde jätnud ka oma ettekande paberkujul, nii et kes soovib, saab selle sealt endale võtta. Okay, the next item uh, on our agenda is an exchange of views with the järgmine teema mm, on arvamuste vahetus Enisa küsimuses Äh, küberjulgeoleku ja ENISE küsimuses ja me oleme proua Despinas Panu äh, siia kutsunud, äh, kes on digijulg-, digiühiskonna eest vastutav inimene DigiConnectis. tere tulemast! So um, um, actually I met yesterday with Äh, täna pidi äh, siia tulema äh, Enisa tegevdirektori kandidaat Juhan Lepassaar, aga me leppisime kokku, et temaga toimub arvamuste vahetus kuulamise vormis septembris ning täna kutsusime siia kellegi ehk siis külalise TG Connectist et me saaksime küberjulgeoleku teemadel Euroopa Liidus rääkida ja saaksime rääkida ENISA rollist äh, küberjulgeoleku maastikul. Äh, proua Spano, äh, siin te nüüd olete ja palun annangi sõna teile ja ma usun, et parlamendisaadikud soovivad siis hiljem ka teile küsimusi esitada. aitäh, esimees aitäh liikmetele, et palusite mul täna tulla siia teie ette. tere tulemast uutele parlamendisaadikutele ja ka tagasivalitutele. ootame juba koostööd teiega. küberjulgeoleku valdkonnas viimastel aastatel on komisjon väga palju ära teinud, töötasime välja ka määruse äh, küberjulgeoleku kohta ja see komisjon selle väljatöötamisel mängis ka väga tähtsat rolli, te rolli, te olite juhtival kohal läbirääkimistel, mis lõpetati eelmise aasta detsembrikuus ja kahekümne seitsmendal juunil see määrus ka jõustus, nii et viimase kahe nädala jooksul oleme, elame me nüüd täiesti uuel ajastul me vaatame üle Julgeolekuameti NISA mandaati ja paika on pandud ka esimene sertifitseerimisraamistik. kui lubate, siis ma kõigepealt annan lühikese ajaloo selle, ülevaate selle kohta, mida Enisa teeb, mis ajast ja mida siis see viimane määrus muutis selleks, et aidata teid äh, mõistmaks selle ameti tööd, mis kohe kindlasti on järgnevatel aastatel küberjulgeoleku valdkonnas ka selle komisjoni partneriks siin slaidil all näete, kahe tuhande neljandal aastal meie alusmäärus võeti vastu. see jõustus, tegemist on detsentraliseeritud ametiga, mis toetab liikmesriike eh, informatsiooni ja arvutisüsteemide julgeoleku tagamisel. see oli siis Euroopa tasandil esimene samm, et meil oleks sõltumatu amet mida juhivad siis liikmesriigid koos Euroopa Komisjoniga ja mis äh, üritab siis laiendada teadmisi küberjulgeoleku äh, kohta, selle valdkonna kohta, kus iga päev midagi muutub. ja samamoodi aitame me liikmetel kaitsevõimekust üle, äh, üles ehitada. see oli esimene mandaat ja spetsiifiline selles mandaadis oli see, et tegemist ei olnud alalise mandaadiga. sellel oli aegumistähtaeg ja seega on seda nüüd kaks korda pikendatud, kahe tuhande kaheksandal aastal esimest korda ja siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ning viimane kord kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal määrus pikendati, pik-, määrusega pikendati ametimandaati veel seitsme aasta võrra aastani kaks tuhat kakskümmend ja komisjon peab enne mandaadi lõppu ametitööd sajaprotsendiliselt hindama ja mõtlema selle peale, kas peaks mandaadi muutma alaliseks. seega kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal koos sõltumatu uuringuga vaadati siis üle Elisa mandaat ning tegime siis julgeoleku, küberjulgeoleku määrusega ka ettepaneku, et mandaat tuleks muuta alaliseks mis olid Elisa esimesed ülesanded? tegelikult meie ülesanne pole algusest peale muutunud, peame julgeoleku ja andmevõrkude turbe eest hoolitsema. tegemist on väikese ametiga, üle umbes kaheksakümmend inimest täiskohaga töötavad seal praegu ja teevad tihedat koostööd liikmesriikide ekspertide ja tööstusvaldkonna esindajatega kus on väga palju teadmisi ka siis äh, äh, küberturbe rikkumiste kohta. ja mandaat tuleks siis muuta alaliseks äh, ja peakorter on Kreekas, see pole ka siis muutunud. põhilised töövaldkonnad viimastel aastatel on olnud äh, siis äh, liikmesriikidele ja institutsioonidele eh, teadmiste vahendamine julg-, küberjulgeoleku valdkonnas, eriti just seal, kus sellest oli puudu, läbi on viidud uuringuid, tehtud koostööd erinevate sidusrühmadega, on aidatud liikmesriike, institutsioone küberturbepoliitikate väljatöötamisel ja rakendamisel, näiteks Enisa mängis väga tähtsat rolli Euroopa Liidus äh, esimese küberjulgeolekualase äh, õigusloomise akti väljatöötamisega ja esimest korda hakata siis laiapõhjaliselt sellega koostööd tegema selles valdkonnas Euroopa Liidu tasandil. me siis mõtlesime selle peale, kuidas seda süsteemi välja töötada, sest tegemist oli liikmesriikide jaoks täiesti uue valdkonnaga, aga meile anti ka eriline loll selle direktiiviga sest äh, me mitte ainult äh, äh, hädaolukordades hädaolukorra tiime ei andnud liikmesriikidele kasutada, vaid aitasime välja töötada ka poliitikaid. siis on veel paika pandud see, et peame aitama liikmesriike võimekuse parandamisel ja suurendamisel ning väljatöötamisel ja peale selle toetatakse koostööd Euroopa Liidu tasandil järgmine slaid on võib-olla kõige kõnekam, äh, sest siin öeldakse, mille poolest me tuntud oleme. kõigepealt Cyber Europe. tegemist on iga-aastase küberjulgeoleku õppusega. E, NISA on äh, selle loojaks ja kõik erinevad eksperdid liikmesriikidest tulevad kokku, äh, kus siis nii-öelda tõsielu olukorras peavad nad vastama rünnakule niimoodi on liikmesriikidel võimalik identifitseerida nõrki kohti ja seda, kus neil on vaja oma võimekust suurendada, aga peale selle liikmesriigid tulevad kokku nii-öelda päriselu situatsioonis, tegemist on siis nii-öelda õppusel piiriülese rünnakuga, mis praegusel digitaalajastul muutub ka üha tõenäolisemaks, meil on väga vähe selliseid küberturbeintsidente, mis ei puuduta äh, Äh, mis puudutavad ainult ühte liikmesriiki. Äh, NISA nüüd juba kuus aastat vastutab ka küberjulgeoleku kuu korraldamise eest igal aastal oktoobrikuus Äh, see toimub samamoodi ka äh, USA-s ja Austraalias, tegemist on siis rahvusvahelise üritusega, tegemist on siis sellise informatsioonikampaaniaga, mida koordineerib ENISA. Euroopa Liidu tasandil vahetatakse teadmisi liikmesriikide vahel, äh, sidusrühmade vahel, erasektorist, teadus- Äh, asutuste vahel. nii-öelda kõik ökosüsteemid on kaasatud, kodanikud, tudengid, äh, selleks, et äh, teada saada, kuidas olla teadlikum küberohtudest üha digitaliseeritumas maailmas. siis UNISA korraldab ka nõndanimetatud küberjulgeoleku väljakutset, tegemist on siis konkursiga noortele tudengitele, keskendutakse igal aastal siis ühele valdkonnale korraldajaks jällegi Enisa. kui me räägime teadlikkuse tõstmisest, siis Enisa on tegelikult maailmas väga hästi äh, teada-tuntud äh, iga-aastase julgeolekuanalüüsi poolest, kus me siis räägime olemasolevatest ja esile kerkivatest riskidest nii valitsuste kui ka ettevõtete jaoks. ja muidugi sellest ajast saati äh, on me ka sisegi, oleme ka sisegi võrgustiku liikmed. seal on kõik erinevad äh, siis rakkerühmad liikmesriikidest kaasatud, mis peavad siis vastama hädaolukordadele küberturbe valdkonnas. see kõik on ka uues mandaadis kirjas, aga on ka mõned tähtsad uued elemendid. kõigepealt mandaat on nüüd fokusseeritum meie analüüsid näitasid, et tegemist on väikese ametiga, seega on väga tähtis, et meil oleks väga üksikasjalikult kirja pandud ülesanded, selleks et neid oleks võimalik täita vastavalt prioriteetidele. oli täiesti ilmselge, et praeguste vahenditega NISA enam hakkama ei saa ja nüüd tänu küberjulgeoleku aktile ja tänu sellele, et komisjoni ees teie kaitsesite ettepanekut, äh, saame me personali juurde, praegusel hetkel on kaheksakümmend neli töötajad ja loodame, et järgneva nelja aasta jooksul äh, saame me töötajaid juurde, nii et meid oleks kokku sada kakskümmend viis ja meie eelarvet kahekordistatakse üheteistkümnelt miljonilt kahekümne kolmele miljonile järgmise nelja aasta jooksul. siis äh, praeguse seadusandlusega on ette nähtud alaline mandaat, nii et Enisast saab alaline amet ja ei ole enam vaja kogu aeg tähtaja sees siis mandaati üle vaadata. mis puudutab nüüd juhtimist, siis Enisa erineb jällegi teistest ametitest. meil on äh, haldusnõukogu, kus on kolmkümmend liiget, kakskümmend kaheksa liikmesriiki tegemist on siis igast liikmesriigist valitsusasutuse esindajaga ja sinna juurde kaks komisjoni liiget ja haldusnõukogu mängib väga tähtsat rolli, sest see vaatab üle kõik otsused, mis puudutavad ENISA-t, ta kinnitab ka programmeerimiskava, mis võetakse vastu Euroopa Liidu tasandil ja peale selle ta nimetab ka ametisse täitevdirektori. siis selle kõrval on täidesaatev nõukogu, mille siis äh, haldusnõukogu valib ja ta tegeleb siis täidesaatva tööga, administratsiooni ja, äh, ja eelarvet puudutavate küsimustega. siis on meil ka riiklikud kontaktisikud äh, ehk selline poliitiline võrgustik, kus arutatakse siis poliitilisi küsimusi ja küberjulgeoleku aktis, nii oli tegemist nii-öelda äh, ajutiselt kokku tuleva võrgustikuga, aga nüüd on meil võimalus muuta ka see võrgustik alaliseks, siis on muidugi täitevdirektor, kes juhib ametit, äh, teda abistab nõuanderühm, varem nimetati seda alaliseks sidusrühmade äh, rühmaks nüüd seda nime muudeti, tegemist on rühmaga inimestest, kes nimetatakse täitevdirektori äh, soovitusel tööle, kinnitab nad tööle siis haldusnõukogu, arvestatakse nende teadmistega ja sellega, kui palju neil on siis küberjulgeoleku ja küberturbe ökosüsteemide kohta teadmisi. tegemist ei ole institutsioonilise organiga, vaid sidusrühmade esindajatest koosneva äh, koguga. siis muidugi ENISA töötajad, äh, kes töötavad siis erinevates üksustes, nii nagu see on korraldatud ka teistes ametites. kui me räägime nüüd täitevdirektori ametisse nimetamisest, siis äh, küberjulgeoleku aktiga on ette nähtud see, mis ei erine tegelikult varasemast määrusest. ta nimetab ametisse haldusnõukogu äh, ja tavaliselt siis Euroopa Komisjon pakub välja kandidaatidest äh, välja valitud. tegemist on läbipaistva menetlusega, täpselt samamoodi nagu iga muu Euroopa Komisjoni äh, vanema ametniku välja valimise puhul, siis kaks kolmandikku haldusnõukogust peab kandidaati toetama, täit-, direktor valitakse ametisse viieks aastaks ja küberjulgeoleku aktis on ka kirjas, et enne ametisse nimetamist äh, peab täitevdirektor tegema kom-, parlamendi vastutava komisjoni ees avalduse ja vastama saadikute küsimustele. see vist on ka see menetlus, mida te mainisite, proua esimees, ütlesite, et septembrikuus see toimub. nii et haldusnõukogu pärast neid arutelusid Euroopa Parlamendis saab siis äh, ametisse nimetada täitevdirektori kelle praegune ametiaeg lõpeb viieteistkümnendal oktoober, nii et oleks väga hea selleks, et Denisa saaks oma tööd jätkata, oleks meil uus täitevdirektor siis ametisse nimetatud viieteistkümnendaks oktoobriks. haldusnõukogu juba eelmisel nädalal väga kiiresti vaatas siis läbi selle esitatud kandidaatide eh, nimekirja, mis tuli komisjonilt kui täitedirektori ametiperioodi soovitakse pikendada, siis selle otsuse saab teha parlament. nüüd rääkides ajakavast, me pidime ära ootama küberjulgeoleku ala, akti alaste läbirääkimiste lõpu, enne kui saime tegevdirektori ametisse nimetamisega tegeleda, sest paika pandi mandaadi pikkus, tingimused, mis esitatakse kandidaadile, nii et äh, kõik see tuli küberjulgeoleku aktist ja siis komisjon avaldas konkursiteate kohe, kui läbirääkimised olid lõpetatud, selleks et saaks siis olla kooskõlas menetlusega, mis on küberjulgeoleku aktis paika pandud ja detsembrist maini toimus siis kandidaatide sõelumine nüüd, mis on need põhilised ülesanded, millega Enisa kahekümne seitsmendast juunist tegeleb ja mille eest siis uus tegevdirektor vastutab? poliitikate väljatöötamine ja rakendamine, sellega on tegelikult Enisa algusest peale tegelenud, aga nüüd on tehtud uusi õigusloomelisi ettepanekuid, millega Enisa on väga palju ülesandeid juurde saanud, näiteks elektroonilise identiteedi väljatöötamisel on meie pädevusi suurendatud samamoodi nagu ka teiste direktiivide valdkondades, nii et me oleme tõesti saanud väga palju uusi ülesandeid. me vastutame ka NIS direktiivi ähm, rakendamise eest, näiteks äh, teatud teenuste operaatorite identifitseerimisel on meil suur roll ja peale selle tuleb iga-aastane aruanne ka õigusliku raamistiku rakendamise kohta avaldada, see puudutab siis küberturbet. nii et selles poliitikavaldkonnas me oleme ka kaasatud. nüüd võimekuse parandamine, siin toetame Euroopa institutsioone võimekuse parandamisel erinevate sektorite vahel info jagamisel oleme me vahendajaks ja peale uue akti vastuvõtmisest äh, Äh, vastutame me ka siis nii-öelda nõrkade kohtade identifitseerimise eest, see on ettepanek, mis tuli Euroopa Parlamendist, et äh, äh, meie ülesandeks oleks siis avaldada süsteemide nõrkusi, seda siis läbipaistvuse tagamiseks. ja peale selle, nagu öeldud, vaatame me ka siis üleriiklikke Euroopa Liidu poliitikaid veelgi tähtsam. siin on uus element ähm, julgeolekuakti raames ähm, ja see puudutab siis operatiivset koostööd. artikkel seitse küberjulgeoleku aktist ehk et ähm, me mitte ei ole ainult äh, kiirreageerimisrühmade, äh, rakkerühmade võrgustiku haldajaks, vaid näiteks suure küberjulgeoleku, äh, küberrünnaku puhul peame olema meie need, kes avaldavad raporteid ja kui liikmesriigid paluvad, siis me peame andma ka toetust, toetama liikmesriike. siis äh, peame me ka tehnilisi, tehnilise olukorra raporteid pidevalt avaldama, andma infot äh, avalikul infol põhineva info kaudu, nii et äh, see väike amet peab väga suurte ülesannetega järgnevatel aastatel tegelema. nüüd äh, lõpetuseks veel anname ka siis nii-öelda tagantjärgi tehniliste uuringute puhul toetust. kui meil toimub äh, rünnak, siis praegusel hetkel äh, raporti koostamisel me ei ole kaasatud, äh, tulevikus aga oleme ja peame jätkama ka muidugi oma võimekuse parandamist, sest aastast kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidul on välja töötatud äh, Äh, juhised selle kohta, kes vastutab mille eest äh, laiamahulise küberrünnaku puhul. ja siin on jällegi lisale antud ka omad ülesanded ja vastavalt Euroopa julgeolekuaktile tuleb seda teha koostöös äh, Euroopa Liidu institutsioonide kiirreageerimisrühmadega. kõige tähtsam muutus, mis sisse viidi on vastutus sertifitseerimisraamistiku väljatöötamisel. see on esimene sertifitseerimisraamistik üldse Euroopa Liidus, mis puudutab siis nii-öelda seotud tooteid ja seotud süsteeme. siiamaani meil ei olnud mitte mingit õigusloomet, mitte mingeid miinimumnõudeid IKT toodete jaoks tegemist on vabatahtliku võrgustikuga, see on suunatud siis äh, nendele toodetele turul, mida meil on kõige rohkem vaja. ja NISA on selle raamistiku südameks, sest meie töötame välja süsteeme, mida hakatakse kogu Euroopa Liidus kasutama. sertifitseerimisraamistik, seda kasutavad liikmesriigid ja sidusrühmad, äh, kui nad töötavad välja Äh, iga-aastast tööprogrammi selle kohta, mida on vaja sertifitseerida, selle taga on komisjon, see antakse edasi Enisale, meie hakkame hindama neid süsteeme, vaatame üle standardeid, kaasatud sidusrühmasid, see on väga suur töö ja väga palju perso-, lisapersonali ja vahendeid ongi antud meile just selle ülesande pärast ja näha, et turul on olemas soov selle sertifitseerimismenetlusega pihta hakata see on arvatavasti üks kõige kiireloomulisemaid ja suuremaid ülesandeid, mille ees Niisa juba homme-ülehomme seisab. nii, muidugi on see kõik äh, suut-, seotud siis sertifitseerimisega, aga mitte ainult ja nagu öeldud, peame ka turu järelevalvet teostama ja vaatama, analüüsima olukorda küberjulgeoleku valdkonnas, nii et see on siis see, mis millega tegeme nüüd pärast uue küberjulgeoleku akti vastuvõtmist ja muidugi olen valmis vastama küsimustele. aitäh selle ettekande eest, väga päevakajaline, siin kolleegid on juba sõna soovinud. nii et kes soovib veel sõna saada, andke märku, kõigepealt proua Niibler. aitäh, kallid kolleegid, lugupeetud proua Spandoo, mul on väga hea meel, et te täna olete tulnud siia meie komisjoni ette kohe alguses ütlen, et mul on väga hea meel, et äh, meil õnnestub väga kiiresti ka uus välja valitud tegevdirektor üle vaadata oma silmaga, Juhan Lepasaar. ma arvasin, et ta tuleb siia juba täna, aga tõesti, kui ta oktoobris tööle peab hakkama, siis on väga tähtis, et ta võimalikult kiiresti ka siia meie ette jõuaks, selleks et see üleminek äh, probleemideta läheks. mul on mõned märkused ja paar küsimust. esimene märkus puudutab uut komisjoni kolleegiumit. ma arvan, et küberjulgeolek on üks kõige tähtsamaid küsimusi, millega me siin Euroopa Liidus tegeleme ja mul on väga hea meel, et äh, proua Spandu, teie küberjulgeoleku aktiga nüüd äh, et meie oleme küberjulgeoleku aktiga ka Enisale saanud nii-öelda suurema rolli anda vana ametiperioodi ajal just parlament oli see, eh, mis võitles just Niisa tugevdamise eest, et ei oleks lihtsalt liikmesriikide või komisjoni sekretariaadiga tegemist. tõesti, kõik fraktsioonid soovisid, et eh, Niisa oleks sõltumatu amet koos oma kindlate ülesannetega ja teie tõstatasite juba selle küsimuse, selle operatiivse koostöö küsimuse, mis on ka meie jaoks väga tähtis täpselt samamoodi nagu ka see, et ENISA oleks kaasatud äh, standardiseerimis- ja sertifitseerimismenetlustesse. küberjulgeoleku toodete puhul, siis tegemist on ühe kõige tähtsama ülesandega, millega NISA järgnevatel aastatel peab tegelema ja te võite olla kindlad, parlament on teie liitlane ning komisjon ja amet ja toetame siis nii komisjoni kui ka ameti nende ülesannete läbiviimisel. paar küsimust ka, 5G küsimus, sellest räägitakse paljudes liikmesriikides ja paljudes liikmesriikides on juba konkursiteated juba avaldatud litsentside jagamiseks. minu teada komisjon paar kuud tagasi ka tegi omad soovitused 5G julgeolekunõuete kohta ja uute võrkude kohta tahtsin teada, mis on siis praegune seis, kas te koordineerite liikmesriikide tasandil ka 5G võrkude loomist äh, liikmesriikides ja kas see esimene küberjulgeoleku sertifitseerimissüsteem, mida kasutama hakatakse, puudutabki siis 5G-d? ja teine küsimus, poliitiline küsimus, mille kohta tahaksin teie hinnangut. Te räägite siin, kogu aeg räägitakse igal pool Euroopa digitaalsest suveräänsusest, see on väga tähtis, kui me näeme, kui palju väljastpoolt Euroopa Liitu äh, erinevaid pakkujaid meie turule on tulnud ja turuga üle võtnud. seega tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega ja seega kuidas teie hindate seda olukorda millega tegeleb teie peadirektoraat, kas te olete üldse selle küsimusega tegelenud, aitäh! suur tänu! proua Kaljurand uh,. Thank, thank you, madam Spanov. aitäh selle suurepärase ettekande eest, seda oli väga huvitav kuulata ja ootan huviga kõnelusi härra Lepassaarega, olen kindel et tema on suurepäraseks täienduseks Enisale ja sa, temast saab suurepärane tegevjuht. kuulasin tähelepanelikult, mida ütlesite ja tahaksin teile tunnustust avaldada. kõik Euroopa Liidu IKT poliitika dokumendi koostamise puhul, siin räägitaksegi digitaalsest suveräänsusest, mida mainis ka kolleeg enne mind digitaalne suveräänsus on rahvusvaheliselt äh, palju poleemikat tekitanud mõiste, ma ei hakka küsimust kordama, olen kindel, et mõtlete ka selle üle. tahaksin aga üldisema küsimuse esitada koostöö ja rahvusvahelise koostöö kohta. Teie sõnavõtu põhjal ma näen, kuidas ENISA teeb koostööd kõigi osapooltega valdkonnas, kodanikuühiskond, kodanikud, tööstus, erasektor, kuid rahvusvaheline koostöö on samuti otsustava tähtsusega, eriti täna, kus ÜRO-s näiteks on kaks konkureerivat arutelu küberturvalisuse tuleviku üle, meil on töörühm, meil on UNGG, äh, kuidas äh, näete teie Enise rolli selles, eriti arvestades äh, seda, et te olete üks nendest osapooltest, kes annavad oma panuse Euroopa Liidu laiemasse küberturvalisuse poliitikasse? Uh aitäh, proua Kamo. proua Kamon. suur tänu teile sõnavõtu eest. see oli väga huvitav. proua Spanu, mis on, mind huvitaks rohkem, mida me kavatseme teha tulevikus, see on tõesti suurepärane võimalus sellest rääkida. kuidas näete tulevasi suhteid kolme üksuse vahel? tippkeskus, komisjon ja liikmesriigid ja kas näete teemasid, mis võiks esile kerkida lähitulevikus? kuidas, millega tegelevad erinevad üksused oma töös, sellele mõeldes? ja mida me peame tegema selleks, et töö kulgeks sujuvalt, need on rahastamisteemad. tippkeskust äh, rahastatakse ühiselt, Horisont tegeleb tsiviil, küber turvalisusele, seni ei ole selliseid vahendeid eraldatud ja mõnikord tsiviil- ja sõjaliste projektide vahel on piir väga õrn. kas komisjonil on ettekujutus rahastamisest nendest valdkondadest, kus toimub kattumine erinevate mõõtmete vahel tsiviil- ja sõjalise küberturvalisuse vahel? ja mis puudutab kaasrahastamist liikmesriikide poolt raketikeskus ei ole Horisont Euroopa kokkuleppes kirjas kui partnerlus. kuidas komisjon seda näeb siis va liikmesriikide vastutuse osas, mis puudutab just rahastamist, aitäh wow.! okei okay,, thank you very much wow,. <laughs> suur tänu, ütleb kõne esineja proua Carvalho. Thank you, chair and uh.... suur tänu väga hea ettekande eest, mis oli väga üksikasjalik. mul on logistikat puudutav küsimus ja siis rohkem sisuline logistika. on fakt, et küberturvalisus on väga oluline Euroopa jaoks, selle tähtsus kasvab järjest. no mulle teeb pisut muret logistika. minevikus olid meil mõned mured mis olid seotud mõnede hoonetega, et on kaks kontorit, üks Ateenas ja Heraklionis. kas see probleem on nüüd lahendatud, kas nüüd kõik kulgeb sujuvalt? nii et te saate oma tööd korralikult teha. teine küsimus. on seotud sellega, millega kolleegid on rääkinud 5G Mm, tehnoloogiline liidriroll, mis on siin ameti osa, et Euroopa ei jääks maha? ja viimane küsimus. asepresident Ansip on äh, nõudnud äh, president Junckerilt äh, tulevaste riskide kohtu, kohta hinnangut sõltumatut ekspertgrupist ja üks, mida nad rõhutavad teaduslikus arvamuses, on, on, et äh, isoleeritud lähenemise probleem, mis tekitab probleeme. kui iga sektor üritab oma lähenemist välja kujundada küberturvalisusele ja mit-, ja ei mõelda koostalitusvõimele, nii et süsteem muutub haavatavamaks. kuidas Enisas te selle küsimuse olete lahendanud? okei okay, um,, now uh, madam. aitäh, järgmine kõneleja. Uh, cyber security guidelines, but in the uh, cyber security. Te rääk-, rääkisite uh, küberkaitse, kaitseaktist oli aga vastuseis ka kohustuslikele suunist, suunistele, samal ajal meie turul on väga palju ebaturvalisi seadmeid, mis on ühendatud internetiga järjest sagedamini. kas on võimalik miinimumnõudmeid peatselt sisse viia sertifitseerimiskavade osas uh,? Thank you uh,. Now uh, Mr Kubilius. härra Kubilius. suur tänu. uustulnukana võib-olla uh, esitan äh, rumalaid küsimusi aga siseriiklikust poliitikast tulnuna küsiksin ma, mis on teie mandaat selleks, et teostada järelevalvet olukorra üle liikmesriikides ja millised instrumendid teil on selleks, et nõuda liikmesriikide valitsustelt, kui näete, et juhtub, on, on probleeme äh, küberturvalisusega Äh, näen analoogiat finantsturgudega, pangandussektoriga. palju õppisime me viimasest kriisist, mõned riigid olid nõrgad ja me kõik me kannatasime selle all. ma näen siin sarnasust küberturvalisusega. kas te kavatsete mitte, mitte ainult teadmisi vahetada, vaid üritate ka järelevalvet teostada? okei okay,, thank you very much. suur aitäh, proua, proua Labaju. aitäh, esineja. on väga erinevaid küsimusi veel laual küberturvalisusega seoses. küsiksin üldisema küsimuse. andmed äh, panevad järjest rohkem majandust liikuma, kas see NISA andmekaitsega kavatseb samuti tegeleda tehisintellekti kontekstis, kuidas Enisa selle teemaga tegeleda kavatseb, kas teil on tulevikuplaane? ja konkreetsemad küsimused VKE-de kohta mõnikord, rääkides küberturvalisusest, räägime sellest kui siseriiklikust teemast, kuid väga sageli on rünnakud suunatud VKE-de vastu ja on edukad muidugi, VKE-d on väikesed, neil ei ole piisavalt ressursse ja võivad olla inimlikud vead kuidas komisjon koolituse ja teadlikkuse tõstmise mõttes, parimate tavade jagamise mõttes on sellega tegelenud ja mida saaksime teha koos? PKI-dest veel äh,. sertifitseerimiskava võiks saada tegelikult barjääriks VKI-dele. alati oleme vastu seda sorti barjääridele, kuidas kavatseb komisjon koos ENISA-ga äh, VKI-de sõbraliku lahend-, rakendamist äh, võiks kavandada. aitäh. proua Spiraki. aitäh, esinaine ja aitäh tulemast, aitäh äh, sõnavõtu eest ja kaks küsimust ka. kolleegid on juba esitanud osa küsimusi. meie tahame mõista, kuidas te tegutsete koos liikmesriikidega, instrumendid, mida te kasutate koostööks ja info, mis teil on, mitte ainult küberturvalisuse osas avalikus sektoris, aga ka eraisikute andmete kaitsel ja rahastamise teema samuti. mis on teie arvamus? millist finantstoetust on teil vaja? Teil on muidugi vaja täiendavat toetust kas liikmesriikidelt oleks vaja täiendavat abi Nend-, lisaks nendele finst-, finantsinstrumentidele, mis on olemas praegu? aitäh, proua Wise! Thank you and uh, thank you for äh, suur tänu! ja tänan selle, ma ütleksin isegi rahustava ettekande eest küberturvalisuse süsteemi toimimise kohta, kuidas see seni on toiminud kuid alati on ka väike aga. mina olen poliitik, äh, uustulnuk äh, siin parlamendis. ja kui ma nüüd pean Taanisse tagasi minema, kust ma pärit olen ja ta kinnitama nii, kinnitama VKE-dele ja siin ma tõesti tervitan siin tõstatatud VKE-de küsimust ja küberturvalisuse kontekstis, aga aga ka näiteks minu kolleegid äh, haiglaõed, avalik tervishoid, mõtlen oma kolleegidele ja nendele teemadele. tahaksin teada, mis oleksid eesmärgid minu ja minu kolleegi jaoks, mille kallal peaksime töötama tulevikus, sest ma võiksin mõista teie esitlust nii, nagu kõik oleks väga hästi, et kõik on suurepärane, kõik toimib. ma saan aru, et see on nüüd lihtinimese lähenemine sellele pildile, aga poliitikuna pean ma olema kindel selles, et ma ikka tean, mis on järgmised ülesanded, mis me tuleb lahendada, nii et kas võiksite seda pilti pisut visandada? ja ka eelkõneleja küsis, kas teil on vaja rohkem raha, aga mille jaoks on teil täpselt vaja rohkem raha ja ressursse, aitäh uh,. Thank you uh, very much. Now uh, Mr Liabs. aitäh, härra Uh, suur tänu uh, Enisale tehtud töö eest uh, sertifitseerimise vallas ja igapäevase küberturvalisuse tagamise osas. aga minu küsimus puudutab võimalikke seoseid ja teie arvamust. mis seos on küberturvalisusel ja Euroopa Kaitseliidul? kuna küberohud kasvavad, erinevat tüüpi ebademokraatlike, ebademokraatlike tegijate suunalt, naabrite harjutustest me teame, võib-olla meil võiks olla ka Euroopa Liidul mitte ainult kaitse, vaid ka ründesuutlikkus küberturvalisuse vallas või on see jäetud Euroopa Liidu NATO tippkeskusele, kes, mis tegeleb hübriidohtudega? Uh, suur tänu ja viimane on härra Feigl. Thank you uh,, hvala vam. aitäh, suur tänu, esinaine. ma ei hakka neid juba tõstatatud küsimusi kordama, oli väga palju häid küsimusi, äärmiselt oluline teema. ja mul on hea meel, et me oleme samal lainel. ENISA-l peaks olema tõesti alaline mandaat tulevikus on meie ees äh, sarnased väljakutsed ja teemad. tähtis on öelda seda, et peame suurendama koostööd liikmesriikidega läbi koolituse, teavitamise, läbi kriisihalduse edendamise. peame ka tegutsema ähm, suhtlema avalikkusega laiemalt, näiteks üliõpilastega minu ettepanek, kui meil on eelarves rohkem raha, siis rohkem töötajaid ametis, peame aga rohkem marketingi, turustusse investeerima, teadlikkusse tõstmisse, nii et kodanikud oleksid kõigist ohtudest teadlikud. ja küsimus on, kuivõrd asjade internet järjest rohkem levib, mida kavatseb amet koos teiste osapooltega teha ja kuidas saame siin turvalisust tõsta, sest asjade internet on kindlasti tulevik. aitäh. härra Kristof. aitäh. ma räägin väga lühidalt. kahe, kaks viimast aastat äh, olid sellised kus Bulgaarias leidsid aset tõsised intsidendid eelmisel aastal, toimusid lekked äriregistrist ja eelmisel nädalal oli isikuandmete leke, üle viie miljoni inimese andmed lekkisid ähm, Töötuametist. kas olete ühenduses Bulgaaria ametivõimudega, kas teil oleks soovitusi? Now the last one on my list, Mr Haisel. ja viimane härra Haisel. jaa, thank you, chair. I would like to. aitäh, esinaine. 5G võrkude juurde tuleksin tagasi kuna andmete mahud hakkavad olema palju suuremad, sada korda kiiremini samuti hakkavad andmed liikuma võrreldes 4G-ga. nii et järjest äh, võib-olla palju rohkem väljakutseid tuleb küberturvalisusele. me teame, et peavoolumeedia räägib hiljutistest arengutest, äh, konkurentsist, Euroopa Liit, Hiina, äh, USA. aga meil on palju vastuseta küsimusi et selle kohta, mis on 5G, kas see on ikka päris turvaline, kas me oleme valmis arvesse võtma ja maksimaalselt ära kasutama neid andmevoogusid, nii et see oleks turvaline. see, kas see tasub ennast ära? ma olen kindel, et kulub palju aega, võib-olla sadu miljoneid äh, tuleks investeerida, aga milline see olukord siis on? okay,. Like the... suur tänu, kas keegi veel? ma arvan, et meil olid väga asjakohased küsimused, mis siin tõstatati ja meie teadmised on juba väga head selle teema kohta. ITRE komisjon kindlasti äh, küberturvalisusega hakkab äh, tegelema ja ENISA osas oleme kindlasti väga aktiivsed. kas te sooviksite vastata sellele kõigele? aitäh, esinaine ja aitäh kõikidele asjakohaste küsimuste eest, väga õigesti ütlesite, esinaine. ma pean ütlema, et ma ei ole Enisa direktor, sest ja võib-olla see, ma ei öelnud seda päris selgelt, mina olen Euroopa Komisjonis direktor, vastutan küberturvalisuse eest ja osa minu vastutusest on tõepoolest see, kuidas Enisa määrust rakendatakse. minu meeskond, mina ise, me töötame iga päev koos ametiga, me vastutame tema alusmääruse eest, ressursside eest äh, ja selle eest, et äh, ta tegutseb vastavalt seadusele. paljud teie küsimused Enisa kohta üritan vastata, sest me teeme koostööd ja me, meie töö on tagada, et kõik kulgeb äh, korrakohaselt, kuid mina tegelen tõepoolest küberturvalisusega Euroopa Komisjonis, olen direkt-, vastava ala direktor, proua Niibler, aitäh toetuse eest ka eel, ka möödunud aastatel küberturvalisuse akti vallas. Teie ja teised liikmed küsisid 5G kohta, nii et lähen kohe selle juurde, nagu õigus, õigesti ütlesite. on see teema, millest palju räägitakse kogu maailmas täna. rääkides 5G võrkude turvalisusest, sest see on minu vastutusvaldkond Euroopa komisjon võttis aasta alguses vastu põhjaliku soovitused liikmesriikidele selle kohta, kuidas tagada 5G võrkude turvalisuse. just sellepärast, et äh, oksjonid käivad liikmesriikides, äh, sagedusalasid 5G võrkudele just praegu antakse ja soovitustes on Euroopa Liidu tüüplähenemine, koordineeritud lähenemine liikmesriikides esiteks äh, riskihinnang tuleb teha, millised on jul-, turvariskid, millise, milline on ohtude maastik 5G vallas ja siis peame tegema tööriistade osas ettepanek, kuidas neid riske leevendada. Need soovitused võeti vastu märtsis kaks tuhat üheksateist ja liikmesriigid on teinud koostööd koostöörühmades, see on formaat Äh, liikmesriikide võrgustik vastavalt direktiivile. ja selles rühmas on kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki Euroopa Komisjon ja ENISA esindatud. tehakse koostööd selleks, et äh, suuniseid välja töötada. ja nende ülesandeks on teostada riskihinnang 5G turvaküsimuste osas. tähtaeg liikmesriikidele oma riskihinnangute esitamiseks oli eelmisel nädalal, viieteistkümnendal juulil eelmisel reedel saatsime ka teatise selle kohta ja hea meelega saadan ka teile selle kohta infot, ma näen hea meelega, et teil on huvi. komisjon ja ENISA peavad nüüd mõlemad äh, läbi töötama need riskihinnangud ja siis koostama raporti selle kohta, mis on siis peamised tulemused. mitte ainult tehniline, vaid ka poliitiline riskihinnang tuleb läbi viia, nii et soovitus hõlmas seda kõike. ENISA ülesanne on ka te, teha seda, mida ta oskab väga hästi, ohtude maastikku kirjeldada. Enisa oli ainus organisatsioon, kes tegelikult äh, ohumaastiku aastal kaks tuhat viisteist juba koostas ehk siis äh, uuriti üldisemalt, kuidas me näeme võrkude turvalisust ja enne aasta lõppu Euroopa Komisjon peab tegema ettepaneku Äh, leevendavate meetmete kohta selleks, et riskidega tegeleda, nii nagu liikmesriigid neid on kirjeldanud. mis puudutab sertifitseerimist, sest ka see küsimus tõstatati mitmete liikmete poolt, see soovitus ka mainib tõepoolest seda, et 5G äh, sertifitseerimise sisseviimisel peavad liikmesriigid tegema selle sertifitseerimise kohustuslikuks, see on juba leevendav meede selle väga olulise teema jaoks nüüd ootusest veel. komisjon äh, uurib ka 5G mõju tervisele, seda on äh, väga paljudes riikides tõstatatud, lisaks teadusuuringutele. nii et on seos ka sertifitseerimisega te avaldasite Enisele tunnustust äh, minu tegelikult minu aadressil kui tegelikult Enisa äh, avaldas selle dokumendi, mis puudutab äh, rahvusvahelist koostööd. siin, seda, siin me vist piisavalt ei aruta seda teiega. meil on tegelikult küberturvalisuse äh, dialoog kõigi kaubanduspartneritega, mida me koos välisteenistusega läbi viime. Euroopa Komisjonis olevad küberturvalisuse üksused tegelevad sellega koos välisteenistusega. nii et me väga tugineme sellele dialoogile. Enisal on ka muidugi võimalus vastavate ametitega koostööd teha kõikjal maailmas, see rahvusvaheline koostöö on küberturvalisuse aktis ka olemas. jällegi on muidugi küsimus ressursside eraldamises. nüüd äh, suhted ENISA ja Euroopa küberturvalisuse keskuste suhted. Äh, ma kuulsin varasemates aruteludes, äh, et rääkisite sellest teemast, tahan teid selle eest tänada. ENISA on detsentraliseeritud amet, mis peaks toetama liikmesriike äh, nende küberturvalisuse suutlikkuse alal, teadmistega, info andmisega, et küberturvalisuse probleemidega tegelemise nõustamisega, see on teadmiste pool. aga teadusuuringud ja innovatsioonid, aga ka inv-, inno-, investeeringud küberturvalisusesse, oleme alati Horisont programmi täiendavate meetmetega tegelenud, Euroopa ühendamise rahastamisega, rahastuga oleme samuti tegelenud. eelmises finantsraamistikus komisjonil on kaks instrumente küber, kus küberturvalisusel on väga oluline kõige olulisem on Digitaalse Euroopa programm, mis on tööstusvaldkonna programm, äh, kolm sammalt, tehisintellekt ja küberturvalisus on see, kus asub kõige olulisem rõhk. me läbi olemasolevate keskuste võrgustiku saame levitada ka teadmisi, mis toovad ka, ka need finantsvõimalused me oleme palju investeerinud teadusuuringutesse, kuid äh, projektid ei jõua kunagi turgudele. Need on küll huvitavad projektid, kuid selleks ajaks, kui nad lõpule viiakse, ei jõua nad turule ja teiseks, samad on alati nende projektide läbiviijad, me tahaks, tahtsime seega andma, anda võimaluse kõigile, kellel on tippteadmised küberturvalisuse alal. nii et äh, see ettepanekus ITRE-l on väga oluline roll, meil on on kolm kolmepoolsete kõneluste vooru olnud, siiamaani jätkame endiselt kõnelusi nõukogus, selleks et mandaat läbi vaadata kolmandaks äh, triloogiks, siis kui olete valmis, kui teie raportöörid ja variraportöörid on nimetatud. me tegime ettepaneku, et oleks kolmetasandiline süsteem. kõigepealt äh, olemasolevate äh, tipp, tippkeskuste võrgustik, eelmisel aastal viisime läbi uuringu kuussada viiskümmend äh, pädevuskeskust Euroopas tegelevad äh, küberturvalisusega, siin on näiteks äh, laboratooriumid, suured teadusasutused, mis tegu-, erinevad asutused. nii et mõte oli moodustada kogukond, kus igas liikmesriigiks oleks oma koordineeriv küberturvalisuse keskus, mis saaks rahastamist Euroopa Liidu eelarvest. ja see annaks võimaluse ka nendele liikmesriikidele, kellel seda suutlikkust ei ole, see suutlikkus omandada ja see ka on vastuseks mõnedele küsimustele, mis saab nendest, kellel ei ole suutlikkust. nii et mõte on ühendada ressursid, kaasata ka need liikmesriigid ja siis teine tasand, Euroopa äh, pädevuskeskus, mis äh, ühendab need ja annab nõu, kui me valmistame ette tööprogramme, kus me peame otsustama, kus tuleb teadusuuringuid teha ja kus tuleb investeerida digitaalse Euroopaga programmi kontekstis. see on üsna uuenduslik lähenemine, kuid vastuseks teie küsimusele strateegilise autonoomia kohta, see on sellega just seotud. me ühend-, vahendite ühendamine on strateegiline lähendamine, otsustamine, kuidas me kulutame selles valdkonnas vahendeid kus meil on vaja tulemusi ja lahendusi. läbi Digitaalse Euroopa programmi saamegi leida lahendusi. küsisite VKE-de kohta, oleme täiesti nõus, see on väga suur probleem. nii et äh, pädevuskeskus annab võimaluse, meil on isegi VKE-de föderatsioonid äh, küberturvalisuse vallas, kes kannastavad, kannatavad rahastamise puuduse all, sest nad ei pääse ligi Euroopa programmidele. tänu pädevuskeskuse on nendel hääl, mida mida võib pidada VKD jaoks uueks võimaluseks. nii et ettepanek on keerukas, kuid äh, see tõesti suudab olukorda muuta. ja kuule, te olete väga hästi kursis asjadega, küsite, küsisite ka kaasrahastamise kohta. seda teemat just praegu arutame liikmesriikidega. väga oluline teema saab see olema liikmesriikide jaoks. Need parameetrid, kuidas otsuseid langetatakse erinevates programmides Horisont Euroopa või Digitaalne Euroopa ma ei saa rohkem aga kommenteerida, sest otsust veel ei ole, kuid hetkel on olukord selline, arutame täpselt just neid teemasid liikmesriikidega. nii et Soome eesistuja oli siin, nad vist ka mainisid seda, see on üks prioriteete nõukogu jaoks. On certification and on SMEs and priorities on certification ja siin te rääkisite ka VKE-dest ja sertifitseerimisest ja nii edasi, jah tõesti äh,, tänapäeval VKE-d ei saa lihtsalt sertifitseerimist saadest, et see süsteem on äh, keerukas äh, ja äh, kulukas, äh, see süsteem, mis meil paikas on, äh, maksab päris palju ja VKE-del on raskusi sertifitseerimise saamisega oma toot-, toodetele Äh, ja liikmesriikides on äh, erinevaid võimalusi saamaks juurdepääsu ja tundub, et on tehniline probleem, kuna mikrofon kadus kõnelejal. Äh, üheselt sertifikaadiga, mis ühest riigist saadakse, äh, on võimalik toimetada kogu Euroopa Liidus, kui vaadata äh, sertifitseerimise ettepaneku hinnangut, siis äh, VKE-d olid just peamiseks põhjuseks, miks me sellega välja tulime. vastastikuse tunnustamise süsteem ei ole piisav, sest et igas riigis oleks nagunii tulnud maksta. aga nüüd on meil ühtne lähenemine, mõned rääkisid teist ka asjade internetist kui vaadata küberjulgeoleku määrust, siis eh, meil peaks olema iga-aastane tegevusprogramm, mis paneb paika sertifitseerimise põhimõtted. Te peate teadma seda, et täna Euroopa eh, ressursid sertifitseerimise vallas, eh, mis ENISA-s on, Mm, on võimalik üles lugeda ühe käe sõrmedel, nii see kolleeg kinnitab ka seda. ja võib-olla aasta lõpuks saame me kasutada kahe käe sõrmi, aga need on endiselt väga vähe ja see tähendab seda, et meil on vaja samm-sammulist lähenemist. teiseks põhjuseks on see, et me peame kavade jaoks standardid välja töötama ja see võtab aega. aga me näeme siin võimalust, kui me räägime asjade internetist. ma võin jagada oma kogemust liikmesriikidega, me kohtusime esmakordselt äh, ja meil oli äh, liikmesriikide küberturvalisuse sertifitseerimisrühma koosolek juulis ja me nägime, et praegusel hetkel on neli liikmesriiki, kes riiklikul tasandil valmistavad praegu ette asjade interneti sertifitseerimist ja eh, see annab tuult tiibadesse Euroopa süsteemi eh, edasiviimiseks, siis me saaksime prioritiseerida Euroopa tasandil ka Euroopa äh, eh, asjade internetti ja sertifitseerimine muidugi ei ole ainus võimalus, aga see on üks võimalus tagamaks see, et need tooted, mis Euroopa turule jõuavad, ähm, äh, tulevad teatud äh, garantiiga, et neid on äh, korrektselt hinnatud ja analüüsitud. see on üks viis, kuidas selle probleemiga tegeleda ja 5G puhul on sama asi. me loodame varsti tuleb välja 5G sertifitseerimisettepanekutega. see on väga keeruline töö, kuna standardid on erinevad, aga me peame sellele tööle keskenduma ja siis loomulikult kriitilised taristud. küberjulgeoleku määruse läbirääkimistel me rääkisime palju kriitilistest taritud, taristustest. see on väga oluline osa NSV direktiivist. näiteks kui Taani tagasi pöörduda, siis mida on võimalik seal rääkida sellel teemal minu e, esimene ettekanne puudutas ainult Enisat, aga nüüd ma saan rääkida muudest asjadest ka. E, selles direktiivis esmakordselt e, on sees kohustus, mis kehtib kõikidele kriitilise taristuste haldajatele, pankadele, transporditeenustele, haiglatele, et nad peavad vastama julgeolekunõuete, turvalisusnõuetele, aga seal ei defineerita ära seda, millised need nõuded on ja me loodame, et siis võrgustikuga hakatakse järjest rohkem otsima just sertifitseeritud teenuseid äh, ja et mõistetakse, et meil on vaja sertifitseeritud teenuseid. aga nüüd meil on Euroopa-ülene seadusandlik dokument, äh, kus on kohustus sees, see hakkas kehtima eelmisel aastal. me vaatame, kuidas asjad äh, sellega kulgevad, sellepärast et liikmesriigid peavad iga-aastaselt aru andma Euroopa Komisjonile selle kohta, seal peavad teenusepakkujad ka olulistest intsidentidest komisjoni teavitama me peame selle direktiivi aga aastaks kaks tuhat kakskümmend üks ilmalt läbi vaatama ja kriitilised taristud on üks valdkond, millele keskenduda. aga loomulikult see sõltub ka nendest poliitilistest suunistest, mis meile antakse uue poliitilise hierarhia poolt, aga juba valitud president on näidanud, et küberjulgeolek on üks prioriteete kindlasti ma nüüd vaatan, kas ma olen midagi unustanud, mida nii seal vaja on ja kus eh, Enisa paikneb, võttes arvesse kõiki institutsioone, Enisa. kui nüüd eh, eh, rääkida rahastusest, siis Enisa eelarve on väike ja järgmiseks neljaks aastaks oleme me suutnud eelarve kaks korda suuremaks muuta, aga eelarve on endiselt väike siiski Eh, me loodame, et kui pädevuskeskuste võrgustik luuakse, siis Enisa saab selle ökosüsteemiga ka koostööd teha ja sellest kasu lõigata. praegusel hetkel Enisal seda võimalust ei ole. Äh, meil on kontakte küll sidusrühmadega ja arutelusid nendega, aga meil ei ole muid töömeetodeid, kuidas erinevate osapooltega ähm, koostööd teha ja ma arvan, et äh, institutsionaalsete läbirääkimiste käigus pädevuskeskuste faili osas oleme me suutnud äh, neid seoseid näidata ja me loodame, et määruse puhul äh, see kõik ka realiseerub. ja Niisal on vaja loomulikult rohkem toetust, aga praegu on äh, Niisal tegelikult vaja oskusi Euroopas eh, ning Atlandi eh, teisel kaldal USA-s eh, on puudu kolmesaja viiekümnest tuhandest küberjulgeoleku valdkonna töötajast kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend viis ja see on väga oluline probleem, väga oluline on tagada see, et NISA saaks piisavalt kõrgete oskustega töötajaid ja seda raha eest niisama lihtsalt osta ei saa, meil on selleks vaja koostööd ja nüüd ma jõuan viimase küsimuse juurde, mis äh, puudutab seda või no üks viimastest küsimustest. Äh, kuidas äh, mõõta seda, kes on edukam küberturvalisuse tagamisel ja kes mitte, kas Niisa saab siin oma rolli mängida? see on see probleem, millega me selle direktiiviga oleme proovinud tegeleda, see oli esimene küberturvalisuse alane õigusakt Euroopas, see nõudis, et igal liikmesriigil oleks küberjulgeoleku strateegia Äh, reageerimisrühm ja vabatahtlik rühm, mis võimaldaks liikmesriikidel koostööd teha. ja liikmesriigid on väga positiivselt olnud meelestatud selle kõige suhtes. ENISA roll on aidata neid liikmesriike, kellel endal suutlikkust ei ole selle ülesehitamiseks. Ehm, me räägime nendega, kes teavad, kuidas seda kõike teha ja aitame neid, kellel on veidi abi vaja, aga liikmesriigid peavad oma suutlikkuse ise üles ehitama vastavalt direktiivile ja meie saame neil omalt poolt aidata ning tõesti, Anisa saab siin oma äh, rolli täita. ja üks viimastest küsimustest äh, puudutas Bulgaariat. Te teate, et meie äh, volinik, volinik Gabriel teab seda riiki vägagi hästi ja loomulikult äh, äh, meid teavitati sellest, see oli äh, andmeleke, väga tõsine julgeolekualane leke. me oleme ametivõimudega olnud ühenduses ja erinevate meeskondade võrgustikuga oleme olnud ühenduses, see on üks selline juhtum, kus sellised võrgustikud tõesti aitavad, kuid kahjuks samal ajal selliseid lekeid ja, ja mm, intsidente on järjest järjest sagedamini. Neid eh, leiab aset erinevates riikides ja väga oluline on teada, kuidas eh, sellisel puhul toimida. edasi eh, küsimus, mis puudutas seost kaitsevaldkonnaga. pädevuskeskuste ettepanekus ja seda siin komisjonis ka põhjalikult arutati on toodud välja võimalus, et pädevuskeskustel palutakse olla projektijuhiks Euroopa Kaitsefondi projektidele. aga see peab tulema taotlusena liikmesriikide poolt, äh, võttes arvesse, et nemad äh, haldavad seda fondi, aga äh, on siit side olemas tsiviil- äh, ja, ja militaarvaldkonna vahel, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal komisjon ka tegeles sellega Mhm. väga paljud küberjulgeoleku tooted on esmalt äh, kaitsevaldkonnas välja töötatud ja siis äh, tuleb vaadata, kuidas need tsiviilvaldkonda üle võtta ja pädevuskeskus äh, saaks ka selle saavutamisel aidata. ma ei tea, kas ma jätsin mõned küsimused ka vastamata, proua esinaine, kuid ma olen valmis oma meeskonnaga taas siia tulema ähm, selleks, et kõnelda teiega sellest, mida me teeme ja pärast seda, kui uus komisjoni koosseis on paigas, saame me suuremat selgust selle kohta, milline on äh, tegevussuund järgnevaks viieks aastaks. suur aitäh selle selge ja põhjaliku ettekande eest, me hindame väga kõrgelt komisjoni poolt tehtud tööd selles vallas ja me ootame, milline on riskihinnangu eh, tulemus 5G osas, nagu te olete lubanud ja siis vaatame, millised on leevendavad meetmed, millega oleks võimalik eh, riske vähendada. suur aitäh veel kord kallid kolleegid, suur aitäh teile väga huvitava arutelu eest ähm, küberjulgeoleku teemadel ja ma usun, et see arutelu toimus väga õigel ajal, äh, sellepärast et äh, nüüd me oleme saanud ülevaate asjade seisust ja me oleme väga hästi valmis äh, järgnevateks aruteludeks Niisaga, eriti septembris tegevdirektori kandidaadiga, kes täna oli ka siin kohal, härra Lepasaar on siin kohal, on siinsamas, nagu te näete Eh, niisiis järgmisel kohtumisel ootame teiega arvamuste vahetust. Eh, tänaseks kõik, kallid kolleegid. Eh, muude küsimuste all mingeid teemasid ei ole, meie järgmised koosolekud leiavad aset teisel ja kolmandal septembril, aga senimaani soovin teile ITRE perspektiivist lähtuvalt päikeselist puhkust ning naaske eh, sügisel eh, puhanuna tagasi. suur aitäh ja kaunist suve kõigile!